Uh, kallid kolleegid, kallid külalised, alustame seda istungit. niisiis tervitaksin teid kõiki. kahjuks aeg lendab kiiresti. aasta tagasi oli meil volinik siin, kui me saime just õigusloomealase paketi, komi-, volinik tutvustas seda ning nüüd me oleme siis äh, Äh, jõudnud äh, sinnamaani, et meil on regulaarsed kohtumised nõukogu ja komisjoniga ning äh, me praegu ei saa veel kõike lõplikult ära otsustada, sellepärast et väga paljud otsused sõltuvad asjadest, mis ei ole veel päris kindlad, aga kindlasti me oleme Äh, valmis tulevikus kiiresti otsuseid langetama, te võib-olla teate, et esimest korda on Euroopa Parlamendi saadikutel siis täielik kaasseadusandluse õigus. see tähendab siis seda, et me oleme võrdses seisus nõukoguga, sellepärast et me Äh, praegu siis äh, otsustame kogu äh, ühtekuuluvuspoliitika paketi üle, siis kogu paketi üle kehtib kaasotsustusõigus meil ning tahaksin teile meelde tuletada, et selles õigusloomealases raamistikus on väga palju elemente, mida me toetame, me toetame näiteks tugevalt komisjoni seisukohti ning meil on ka üsna palju ühiseid seisukohti nõukoguga, aga on ka mõningaid üsna olulisi elemente, kus Äh, me ei ole veel head kompromissi suutnud leida ning ma tahaksin öelda, et me toetame kõik väga tugevalt seda uut lähenemist, mis komisjon on välja pakkunud. nimelt seda, et me koondame siis kõik need viis fondi ühe määruse alla. see tagab siis selle, et et on olemas järjepidevus reeglite vahel ning järjepidevus ka äh, nende fondide kasutamise vahel, selleks et siis oleks võimalik äh, saavutada ka tulevase mitmeaastase finantsraamistiku eesmärgid. samuti toetame me seda seisukohta, et meil peaks olema äh, siis uus õigusakt, mis asendab praegused riiklik, raamistikud, strateegilised tugiraamistikud. selleks uueks dokumendiks oleks siis ühtne strateegiline raamistik, mis hõlmab siis ka nei-, siis äh, kõiki fonde ja seal pannakse paika need äh, horisontaalsed põhimõtted nende fondide jaoks ning luuakse siis alus ka äh, paremaks koordineerimiseks ühtekuuluvuspoliitika ja teiste finantsinstrumentide vahel, mis Euroopa Liidul on Äh, selleks, et edendada majanduskasvu, ma pean siin silmas eelkõige Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, aga ka teisi äh, programme ja, ja rahastuid, nagu näiteks Euroopa ühendamise rahastu või siis äh, sotsiaalsed programmid, nagu näiteks sotsiaalsete muutuste programm. ning meie parlamendis Äh, toetame ka tõhustatud partnerlust, äh, mis on välja pakutud siis äh, selles uues poliitilises raamistikus. me loodame, et kõik need äh, olulised äh, küsimused, mis on seotud programmeerimise ja muuga, otsustatakse siis ühiselt äh, mitte ainult Euroopa tasandil, Euroopat esindab siis komisjon ja, ja liikmesriikide valitsuste tasandil, vaid et sellesse otsustusprotsessi on siis kaasatud ka regionaalsed ja kohalikud omavalitsused ning teised partnerid ja Äh, määrus siis ka viitab sellele ja me tõesti soovime, et meil oleks ka selline partnerlus siis kodanike ühiskonna esindajate ja teiste organisatsioonidega. niisiis, meie sooviksime, et, et tugevdada seda partnerlust me samuti toetame väga Äh, selle poliitika territoriaalset mõõdet, me loodame, me loodame, et meil äh, õnnestub äh, tugevdada siis kohalike ja regionaalsete omavalitsuste rolli. samuti me loodame, et see territoriaalne mõõde, millega on seotud siis uued instrumendid, mis on seotud kohaliku arenguga et neid saab kasutada siis kohaliku arengu mobiliseerimiseks ning komisjon on tõesti välja pakkunud mitmeid uusi instrumente, mis peaks tugevdama seda äh, kohalikku mõõdet, aitama kaasa siis saavutada majanduskasvu ja strukturaalseid muutuseid kohalikul tasandil ja samas äh, kaasata siis äh, kõiki partnereid. samuti toetame me väga tugevalt äh, vajadust äh, vahendeid kontsentreerida, me teame äh, kogemusest, kui raske see on, sellepärast et vajadused on väga mitmekesised. hetkel me maadleme kriisiga ning seetõttu on vaja rakendada väga palju meetmeid, mis on just nimelt suunatud kohalike olude arvestamisele nii et, et me toetame seda temaatilist kontsentratsioon, kontsentratsiooni, aga samas läbi oma ettepanekute ja läbi oma mandaadi üritame siis äh, kogu sellesse protsessi tuua ka rohkem paindlikkust. sellepärast, et me leiame, et me peaksime andma äh, regioonidele, kohalikele omavalitsuste äh, võimaluse programme kohandada oma vajadustele selleks, et nad saaksid paremini siis saavutada just suuremat majanduskasvu, jätkusuutlikku töökohtade loomist ning eh, kriis on ju mõjutanud eh, erinevaid regioone erinevalt ning eh, kriis on seega suurendanud ka vajadust, et me arvestaksime nende territoriaalsete eripäradega rohkem samuti on meie eesmärk äh, tugevdatud koostöö poliitika kujundamise vallal. me usume, et niimoodi me saame kutsuda esile need positiivsed muutused, mis on vajalikud majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks Äh, mida rohkem meil on koostööd, seda suurem on ka sidusus ja lähenemine kogu, kogu Euroopas ning meil on neid äh, lähenemismehhanisme Euroopas vaja tõesti tugevdada, sest et viimase kümne aasta jooksul on nad nõrgemaks muutunud. aga isegi äh, see parim raamistik, mida me koos siin loome Euroopa institutsioonidega, kaasates loomulikult ka äh, rahvusparlamendid ning regionaalsete ja kohalike omavalitsuste esindajad. Äh, muide, ma tahaksin öelda, et me teeme väga tihedat koostööd regioonide komiteega. isegi kui me saame selle kõige parema raamistiku, äh, ja alati on vaja luua parem raamistik kui siiani ja ma loodan, et ka sel korral meil õnnestub selline parem raamistik Äh, luua, aga ka vaatamata selle, sellele, kui hea see raamistik meil on, me ei suuda saavutada oma eesmärke, kui meil ei ole korralikku eelarvet. ning äh, mainiksin äh, sellega seoses paari asja. tahaksin teid veenda, et asjaolu, et ja, ja me tõesti mõistame, et meil on vaja tõesti pöörata tähelepanu eelarve konsolideerimisele liikmeriik, liikmesriikide tasandil, me peame vähendama puudujääke, me peame muutma võlad jätkusuutlikuks. Äh, kõik, kogu sellele loogikale vaatamata äh, oleks meil siiski vaja Euroopa tasandil sellist eelarvet, mis tõesti suudaks luua majanduskasvu ja äh, kõik teame, me teame, et selleks, et investeerida, on vaja teatud kriitilist rahastamise massi ning me tõesti peame aru saama sellest, et et jah, meil riiklikul tasandil käib eelarve konsolideerimine, aga Euroopa tasandil me ei saa järgida sama loogikat. meil on vaja katalüsaatoreid, need on äärmiselt olulised selleks, et investeeringud Euroopas toimiksid. ja ärgem unustagem, et Euroopa Liidu eelarve on eelkõige investeerimiseelarve Äh, väga palju on müüte ja stereotüüpe ainult, ainult viis protsenti eelarvest tegelikult läheb Euroopa Liidu institutsioonidele ülejäänud osa eelarvest on siiski äh, äh, raha, mis investeeritakse liikmesriikidesse, regioonidesse, linnadesse. aga vaatamata sellele asjaolule sellised negatiivsed stereotüübid seoses Euroopa eelarvega meedias endiselt levivad. veel üks küsimus, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et et kogu see eelarve konsolideerimise protsess mõjutab väga palju kohalikku ja regionaalset tasandit, eh, sest neil on vaja Euroopa eh, poliitikaid kaasrahastada ning eh, täna selline aruandekohustuslikkuse finantsküsimustes on muutunud üha olulisemaks. ka kohalikud ja regionaalsed eelarved on koomale tõmbunud ja see põhjustab probleeme just nimelt kaasrahastamise vallas ning eh, siit eh, jõuamegi sinnamaani, et Euroopa tasandil ei saa investeeringuid teha ja sellel kõigel on väga suur kahju. me peame vaatama koos rahvusparlamentidega, kuidas selle probleemiga toime tulla, kuidas eh, vältida selliseid probleeme tulevikus ning viimane asi, millele tahaksin keskenduda, on see, et meil on praegu käimas läbirääkimised kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve üle ning meil on plaanis muuta ka selle aasta eelarvet. ma ei tea, kas volinik võib-olla äh, saab ama, sama avalikult sellel teemal kõnelda, aga mina võin öelda, et meil on vaja palju rohkem raha selleks, et maksta nende projektide eest, mis on juba käimas ning Äh, vaja võib-olla läheb äh, miljardeid eurosid äh, selleks, et see eelarve, mis meil kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks oli, oli tõesti liiga väike. nii et, et on võimalus, et selle aasta eelarvet parandatakse selleks, et maksta juba käimasolevate projektide eest. aga hetkel, nagu ma ütlesin, meil eelarves selleks vahendeid ei ole ma kõnelesin just nimelt rahast ja eelarvest just sellepärast, et meie ülesanne on vaadata, et poliitika tõesti annab ka tulemusi ja ilma rahaliste vahenditeta me ei suuda luua majanduskasvu töökohti. lõpetaksin oma sissejuhatava sõnavõtu äh, sellega ning äh, annaksin nüüd sõna äh, regionaalpoliitika volinikule Johannes Haanile, kes siis räägiks teile sellest, äh, mida tema arvab ühtekuuluvuspoliitika tulevikust. Äh, suur tänu, Danuta, äh, tere hommikust ka minu poolt. tervitan teid kõiki tänasel kohtumisel, eriti just kolleege riiklikest parlamentidest ma arvan, et tegemist on suurepärase üritusega, juba neljandat korda korraldame me selle parlamentidevahelise kohtumise ja suur tänu, et olete ka minu täna siia kutsunud selleks, et rääkida regionaalpoliitika päevakajalistest küsimustest sellel nädalal toimuvad meil siin Brüsselis lahtiste uste päevad, meil on üle saja erineva ürituse, seminari korraldatud siin, tegemist on väga tiheda programmiga äh, eriti just regionaalpoliitika osas. minu eelkäija regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner väga õigesti juba kirjeldas olukorda. võib-olla on selline olukord harjumatu, aga regionaalpoliitika küsimustes äh, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament käivad ühte jalga, eriti just poliitika kujundamises ja ka eriti just äh, rahastamise küsimuses. sellepärast on ka väga tore teiega siin mõtteid vahetada, sellepärast et järgnevatel nädalatel läheb meil väga kibedaks, äh, meie ees on kibedad ajad, sest me räägime finantsraamistikust ja Van Rompuy on kokku kutsunud kahekümne esimesel ja kahekümne teisel novembril erakorralise ülemkogu selleks, et vastu võtta mitmeaastane finantsraamistik aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. nii kõikide parlamentide esindajad kui ka nõukogu on öelnud, et nad soovivad kindlasti veel selle aasta lõpuks otsuse vastu võtta kõikide huvides on regionaalpoliitika meie liikmesriikide pealinnades äh, esiplaanile tuua, eriti siis, kui me räägime eelarvest. ja eelarve puhul tuleb meil tõesti öelda iga kord ja avalikult, et äh, me oleme nõus piirkondade esindajatega ja Brüsseli tasandil on teatud liikmesriike, na-, kes on netomaksjad ja kes praegusel hetkel on ennast pigem tagasi hoidnud ja kes soovivad kärpeid läbi viia. ma kohe selgitan ka seda. tahaksin aga teiega täna rääkida äh, kolmeteistkümnest erilisest küsimusest, mis viimastel nädalatel on ka arutelusid Euroopa tasandil kujundanud. esiteks ühise tõukefondide raamistiku väljatöötamine, teiseks äh, uued partnerluslepingud ja kolmandaks, aga siiski väga tähtis küsimus, äh, nimelt äh, eelarve küsimus, et kui palju on meil vaja finantsvahendeid Euroopa tasandil? põhimõtteliselt tahan teile veel kord kinnitada ja toonitada, et läbirääkimised õigusliku raamistiku üle ühtu, ühtekuuluvuspoliitika osas tuleviku jaoks olid väga konstruktiivsed. meil on erinevad osapooled laua taha toodud ja enne suvepuhkust võttis ka Euroopa Parlament oma otsuse vastu Euroopa Komisjoni teatise kohta. nõukogu töörühmad on väga intensiivselt töötanud selle ettepaneku kallal, nii et järgnevatel nädalatel toimuvad meil kolmepoolsed läbirääkimised. nii et me tegelikult oleme tõesti päris palju ära teinud äh, ja regionaalpoliitikute ülesanne nõukogus, komisjonis ja Äh, parlamendis on täidetud, äh, nüüd tuleb asjadega edasi minna. me soovime, et otsused võimalikult kiiresti vastu võetaks, selleks et läbirääkimised piirkondade vahel liikmesriikides ja ka Euroopa Liidu tasandil kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võimalikult kiiresti lõpetada, selleks et liikmesriikidel oleks võimalik äh, minna sujuvalt üle uude to-, uute toetusprogrammi ja et siin ei tekiks mitte mingeid makseviivitusi ja katkestusi. seepärast oleme me kõik huvitatud võimalikult kiirest otsuse vastuvõtmisest. sisulisest poolest ähm, vaadates asjad liiguvad hästi, Danuta Hübner ütles, et ollakse juba äh, ühele nõule jõutud, aga sellegipoolest ma tahaksin paari sõnaga rääkida ühisest strateegilisest raamistikust tegemist on ettepanekuga, mida me teeme esimest korda, nimelt et erinevad fondid, Regionaalarengu Fond, Maaelu Arengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa Kalastusfond ja Ühtekuuluvusfond, et kõik need fondid oleksid äh, toodud ühise strateegilise raamistiku alla eesmärgiga, et äh, fondi vahendite kasutajad teaksid täpselt, millistele programmidele, millistest fondidest vahendeid eraldatakse. me teame, et minevikus oli probleeme ebaselgusega, topelttööga, kattuvate osadega ja oli ka selline hall segane ähmane tsoon kus, mille puhul polnud üldse teada, millisest fondist vahendeid taotleda. nüüd me soovime selle segaduse lõpetada selle ühise raamistikuga. nagu öeldud, sisuliselt poolest on asjad selged äh, ja ainsaks probleemiks on praegu äh, raam, formaalne raamistik me oleme teinud ettepaneku säilitada paindlikkus, võimalikult kiiresti reageerida äh, ja et seda oleks kõige parem teha delegeeritud õigusaktide kaudu. nõukogu ja parlament äh, ei olnud selle ettepanekuga nõus, pigem oli näha soovi, et me määrustele lisaksime lisad ja et me nende lisade kaudu selle raamistiku lõimiksime Euroopa Liidu õigustikku Need on sellised põhimõttelised lähtekohad, mis siis ühise strateegilise raamistiku jaoks äh, kehtiksid ja mida oleks siis võimalik äh, sisse viia Euroopa Liidu õigustikku. ja teatud valdkondades tõesti on vaja olla paindlikum, eriti kui see menetlikus äh, mõttes ka tõesti kasulik on. ma olen kindel, et meil on võimalik leida korralik lahendus. et eh, eriti just eh, kasusaajad saaksid seda raamistikku kasutada ja hoolitseda selle eest, et vahendeid ka tõesti kasutatakse. teine valdkond on partnerluslepped. ka siin on asjad ilusti oma teed läinud. on üks küsimus äh, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida. nimelt äh, on nende partnerluslepingute osaks ka käitumisjuhend äh,, eriti just parlament ja komisjon on toonitanud, et me soovime võimalikult palju erinevaid osapooli äh, regionaalpoliitikas tuua läbirääkimiste laua taha, sest ainult niimoodi on võimalik tagada rakendamisel ka seda, et kõik erinevad osapooled ennast nende lepingutega identifitseerivad. seepärast äh, on meil ette nähtud ka artikkel mitmetasandilise juhtimise kohta. olen nõus, et tegemist on sellise üldise avaldusega, aga tegemist on ka esimese avaliku avaldusega ja me kavatseme hoolitseda selle eest, et Äh, piirkondlik ja kohalik tasand ja ka äh, vabaühendused oleksid läbirääkimistesse kaasatud. ausalt öeldes nõukogu vaimustus äh, käitumisjuhendi osas on olnud siiamaani pigem vägagi tagasihoidlik äh, aga ma loodan, et teie toetate meid ja et meil on võimalik siis kolleegide toetusele Euroopa Parlamendist loota. Äh, finantsraamistik, äh, Danuta Hübner ütles juba peaaegu kõik ära, olen nõus temaga ja kordan lihtsalt äh, ühte fakti, mis minu jaoks on väga tähtis. mis, mina esindan nii piirkondlikku tasandit kui ka riiklikku tasandit, äh, olen olnud tegev ka ettevõtluses äh, ja see, seetõttu on minu jaoks äh, tähtsad nii avalik teenistus kui ka ettevõtlus. ja Euroopa Liidu eelarve on eelarve millest, millest üheksakümmend viis protsenti läheb liikmesriikidele tagasi. toetatakse haridusprogramme, põllumajandust, äh, taristu edasiarendamist, antakse arenguabi ja kõigest ühe, viis protsenti või natukene rohkem on tegelikult äh, Äh, kulud, äh, mis lähevad äh, kõikide Euroopa Liidu institutsioonide haldamiseks. räägin siin tõesti komisjonist, parlamendist, kontrollikojast, Euroopa Kohtust. ja kui me vaatame nüüd, üheksakümmend viis protsenti on operatiivsed vahendid, mis lähevad tagasi ja, ja viis protsenti, mis kulub administratiivseks tööks äh, see on suurepärane suhe ja ütlesin, et olen olnud ka ettevõtluses tegev ja tean, et kasumile suunatus on väga tähtis ja mulle tundub, et Euroopa Liidu eelarve on tõesti väga nutikalt kokku pandud eelarve, tegemist on väga hästi investeeritud rahaga, mis toodab kasumit tulengi nüüd kohe ka investeeringute juurde. regionaaltasandil on investeeringud väga tähtsad, meil tuleb investeerida regioonidesse, inimeste haridusse, väljaõppesse, konkurentsivõime suurendamisse. meil tuleb äh, olla konkurentsivõimeline nii Euroopa-siseselt kui ka äh, kogu maailmas. meid siin Euroopas on küll viissada miljonit kodanikku, aga kui me vaatame Äh, kogu maailmas, siis Euroopa rahvastik moodustab äh, seitse protsenti maailma rahvastikust, sellegipoolest see piirkond on üks suuremaid, äh, suuremaid osapooli maailma poliitilisel areenil ja annab väga suure protsendi maailma SKT-st ja meil tuleb võidelda kodanike eest, meil tuleb tagada nendele töökohad ja ka just praeguses kriisiolukorras tuleb uusi töökohti luua. selleks ongi regionaalpoliitika, selle jaoks ongi meil välja töötatud reformimeetmed, mis peavad olema suunatud ka tulemuse saavutamisele, jah, siin on teatud äh, teemavaldkondadele eriti vaja keskenduda, peame jääma ka paindlikuks ja ma olen alati toonud näite, et meie restoranis on menüükaart küll väga-väga suur ja valik on lai, aga sellegipoolest on teil võimalik välja otsida kõigest kolm käiku ja kolm toitu. nii et äh, kui me selle kõige ühendame veel ex-ante tingimustega, siis on meil võimalik ka saavutada need eesmärgid, mis me oleme endale püstitanud. palun teid kui te olete minuga nõus, siis järgnevatel nädalatel oma koduriikides äh, tehke reklaami meie mõtetele, eriti just need, kes on pärit netomaksjate äh, riikidest meie jaoks on väga tähtis, et erinevate teemavaldkondade kärpeid äh, ei tehtaks väga suuri, ma saan küll aru, et üleüldiselt tuleb kärpida, aga regionaalpoliitika valdkonnas võib see endaga kaasa tuua suuri probleeme. nii et kui me räägime siin äh, nendest mõtetest, siis ma loodan, et te jagate minu arvamust, et meil on vaja saada korralikku eelarvet selleks, et me saaksime Euroopa projekte ellu viia, et me saaksime Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ellu viia, selleks on meil vaja ka seda mitmeaastast finantsraamistikku. ja see mitmeaastane finantsraamistik on ka kogu maailmas ainukordne. kui me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võtame vastu otsuse eelarveraamistiku kohta kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, siis see ei anna mitte ainult kodanikele turvalisust ja kindlust selle kohta, kui palju nendel on Euroopa raha kasutada, vaid tegelikult see annab ka eh, nendele kurikuulsatele turgudele ja investeeringutele võimaluse erainvesteeringute kõrval loota Euroopa Liidu rahale. võib-olla anname me niimoodi ka stiimuli erasektoris rohkem investeerida, niimoodi on meil võimalik toetada majanduskasvu, toita optimismi ja ka tuleviku lootust, me teame, et poliitikas ja majanduses väga tähtsat rolli mängib psühholoogia üle viiekümne protsendi eh, suisa ja sellepärast tuleb meil just noortele inimestele näidata, et on lootust, on võimalik saada toetust, on võimalik saada mikrolaene, kõikidele nendele projektidele tuleb teha reklaame, aga meil on vaja neid projekte ka rahastada. ja vahendid on olemas, tahe Euroopa Liidu tasandil võimalikult kiiresti kokkuleppele jõuda on ka olemas ja nüüd on meil vaja teie toetust, ka teie toetust riiklikest parlamentidest, aitäh! Uh, will... aitäh! ja nüüd annaksin sõna suursaadik Cornelius Corneliule, kes võtab sõna Euroopa Liidu eesistujamaa Küprose nimel. Thank you, madam chair and I apologize for coming a bit late but.... daamid ja härrad, vabandan, et äh, ma tahaksin siinkohal märku anda, et ma olen väga palju tööd teinud. minu esimene kohtumine oli täna juba kell kaheksa, seepärast hilisesin, hilinesin, hilinesin ja pean ja pidin äh, asju ümber korraldama selleks, et siin teie juures olla. suur tänu, lugupeetud volinik, äh, lugupeetud äh, rahvusparlamentide liikmed. kõigepealt sooviksin teid tänada selle kutse eest. väga suur au ja mul on väga hea meel olla siin teie ees. sooviksin tänada korraldajaid sellise olulise sündmuse korraldamise eest, mis toob Rahvusparlamendid ja Euroopa Parlamendi üksteisele lähemale Küprose eesistumise eesmärk on Euroopa Liidu olukorda parandada ja tuua seda kodanikele lähemale. ja seepärast toetame me soojalt kõiki äh, jõupingutusi, mis koostööd süvendavad Euroopa Liidu ja rahvusparlamentide vahel. seda selleks, et äh, tagada äh, selle liidu toimimine parimal viisil kõik pädevad institutsioonid peaksid aktiivselt äh, otsuse tegemise protsessis osalema. selleks, et me saaksime tagada poliitika kujundamine tõhusalt meie liidu puhul. meie neljanda eesistumise kuu ajal, kuuks oleme me juba palju saavutanud, kuid äh, väga palju tuleb veel ära teha me oleme valmis äh, panustama väga intensiivselt selleks, et oma ambitsioonikaid eesmärke saavutada. sooviksin rõhutada, et Küprose eesistumise põhieesmärgiks on lõpetada läbirääkimised ja saavutada kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku puhul enne kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõppu eesistujariik äh, annab endast kõik selleks, et saavutada tasakaalustatud lähemine ühises poliitikas selleks, et tagada äh, Euroopa lisandväärtuse teostumine. Küprose eesistuja teeb väga suurt tööd selleks, et parimaid edusamme saavutada läbirääkimistel seadusandliku raamistiku puhul. sellega seoses lubage mul täiendavalt rääkida ühtekuuluvuspoliitika äh, paketist kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. arvestades praegust majanduslikku osa ja rahanduskriisu, on vare, rohkem kui kunagi varem vaja kasutada olemasolevaid vahendeid võimalikult hästi. ühtekuuluvuspoliitika on oluline meie ühiste eesmärkide saavutamiseks majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas põhieesmärk on äh, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamine ja tuginedes solidaarsusele. õigel ajal äh, saavutatud kokkulepe seadusandliku paketi puhul järgmiseks programm, kavandamise perioodiks on meie jaoks väga oluline. liikmesriigid ja piirkonnad peavad piisavalt varakult äh, olema valmis järgmiseks kavandamisperioodiks selleks, et sujuvalt äh, uue programmi rakendamist ka planeerida. sellega seoses äh, oleme meie eesistujana panustanud kogu oma jõupingutused selleks, et parimaid edusamme läbirääkimistel saavutada. alates juulikuust on eesistuja äh, nõukogus viinud läbi väga tihedat programmi, mis on suunatud seadusandluse paikasaamiseks kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ning äh, sealhulgas ka neid, mis on seotud äh, mitmeaastase finantsraamistikuga. teemad, mida me praegu nõukogus äh, arutame, puudutab piirkondlikku arengut, Euroopa piirkondlikku koostööd, finantshaldust ja kontrollisüsteeme ja väga olulist äh, ühist äh, strateegilist raamistikku, mis on planeeritud äh, tulevaste kavade elluviimiseks. meie raske töö on juba tootnud häid tulemusi, järgmise kuu nõukogus on meil võimalik juba kinnitada teatud teemad ühtekuuluvuspoliitika on tulevastel kuudel üldasjade nõukogus esiplaanil selleks, et lahendada laht-, lahtised küsimused. samal ajal on meil väga hea meel nende jõupingutuste eest, mis on tehtud eh, regikomisjonis ja tööhõivekomisjonis ning juulis hääletati ühtekuuluvuspoliitika seadusandliku paketi raportit. Küprose eesistumise ajal oleme me tihedalt, tõsiselt pööranud äh, tähelepanu Euroopa Parlamendi rollile mitte ainult kaasseadusandjana, aga ka meie partnerina äh, väga raskel äh, majanduslikul hetkel. nagu paljud teist juba teavad, siis ühtekuuluvuspoliitika paketi paikapanemine on alguse saanud ja eesistuja juhib neid teemasid, mis said alguse juba Taani eesistumise ajal, mis puudutavad üldist äh, lähenemisviisi. Äh, mitteametlikud dialoogid on toimunud äh, Regionaalarengu Komisjoniga seoses Euroopa Sotsiaalfondi teemaga. novembris saavad alguse mitteametlikud läbirääkimised koostöö üle Euroopa Regulaararengu Fondi üle. oma kavas oleme me äh, silmas pidanud kõige olulisemaid prioriteete. eesistuja eesmärgiks on saavutada ühine mõistus, äh, mõistmine institutsioonide vahel, mis puudutab äh, kavandamist, silmas pidades ka piirkondade valmisolekut uueks kavandamisperioodiks nüüd sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni konstruktiivse ja tiheda koostöö eest, mis meil on äh, toiminud viimasel ajal. lugupeetud proua esimees, nüüd pööraksin tähelepanu äh, ühisele strateegilisele raamistikule. enne kui ma edasi lähen, sooviksin väljendada nõukogu lähenemist, mis puudutab partnerluslepingut nõukogu on üles näidanud tõsist pühendumust uuele kavale, me austame partnerluse põhimõtet. loomulikult on tegemist ähm, teemaga, äh, mis äh, vajab läbirääkimisi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel. Need uued äh, elemendid, mis puudutavad kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend kavandamisperioodi, on väga oluliseks Äh, uute kavade elluviimisel. nõukogu tervitab uut lähenemist, äh, mis oli komisjoni ettepanekus. Äh, see ei puuduta ainult struktuurifonde, aga ka Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi parimaks konergiaks, mis võimaldab paremat koordineerimist ja sünergiat Euroopa Liidu muude poliitiliste vahenditega nõukogu vaatab hetkel läbi täiendatud komisjoni ettepanekut, mis puudutab äh, ühistrateegilist raamistikku ja on tõsiselt pühendunud seadusandluse paikasaamisele, mille põhilised elemendid võimaldavad tõhusat koordineerimist ja eesmärkide saavutamist. liikudes selles suunas, on Küprose, Küprose eesistujana korraldanud ettemetliku ministrite kohtumise novembris Küprosel ühtekuuluvuspoliitikaga tegelevad ministrid saavad arvamusi vaheldada, vahetada sellel väga olulisel teemal. nagu ma juba mainisin, siis äh, nendel väga keerulistel aegadel, kus on tegemist eelarve konsolideerimisega, majanduskriisi mõju süveneb, iga päev on meil vaja enam kui kunagi varem tagada äh, olemasolevate ressursside tõhus kasutamine selleks, et tööhõivet ja majanduskasvu saavutada aeg on käes selleks, et äh, vaadata, milline on, saab olema uue ühtekuuluvuspoliitika tõhusus. ministrid arutavad, kuidas need uued elemendid äh, võetakse kasutusele tegelikkuses selleks, et tagada kõrgemate standardite kasutamine tõhususe saavutamiseks ja samal ajal äh, peab toime tulema ka väljakutsetega, millega Euroopa Liit ja liikmesriigid silmitsi seisavad meie kohus on õig-, pakkuda õiget konteksti piirkondadele selleks, et kriisist välja tulla. lugupeetud proua esimees, enne lõpetamist sooviksin taas kord tänada teid selle võimaluse eest siin täna viibida ja kor-, toetan seda jõupingutust teha tihedamat koostööd ja loomulikult ka koostööd ähm, rahvusparlamentidega ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas on meil väga hea teha koostööd äh, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste esindajatega selleks, et äh, juba aastate jooksul äh, toiminud heade nüanssidega paremini edasi liikuda, suur tänu! Eh, ambassador eh, suur tänu, lugupeetud saadik! mina tahaksin omalt poolt veel midagi lisada, kuna mina juhatan seda koosolekut, juhatan koosolekuid ka kolmepoolsetel läbirääkimistel parlamendi poolt, siis tahaksin öelda, et me liigume mitmete teemadega edasi, palju on veel ära teha, aga me oleme täiesti nõus selle pühendumusega ja loodetavasti on läbirääkimised ühele poole saanud selle aasta lõpuks ja komisjoni abiga ehk õnnestub see. enne kui me lähme arutelu juurde, tahaksin äh, mõne, mõndagi öelda. kõigepealt äh, vabandan äh, voliniku nimel, kes peab nüüd volinik Almuniaga kohtuma minema. ja tema kohtumine on väga oluline. teiseks, rahvusparlamentide esindajad, pöörduksin teie poole, teie ees on sellised kaardid. ja kui te soovite sõna, siis peaksite te selle ankeedi täitma ja need korjatakse teie käest kätte ja ma sooviksin võimalikult kiiresti teada saada, kui paljud kolleegid sõna saavad ja see-eest saame ära jagada olemasoleva aja teie vahel. nüüd äh, Nikolas Martin, kes on äh, regionaalarengu äh, peadirektoraadi direktor äh, tuleb äh, volinik Haani asemel siia, tema on see, kes äh, uue mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimisi juhib. ja nüüd võimegi aruteluga algust teha, meiega on siin kaks kolleegi, kes esindavad rahvusparlamente, härra Rainer Robra, kes on riigisekretär ja Saksoni-Anhalti kantsler või kuidas see täpsemalt on? mina olen parlamendi, mina olen Rahvusparlamendi esindaja siin. minister on ta. ja härra Tuomi iiri keeles on see väljend väga pikk, aga siin on, äh, inglise keeles on see lühike, et kuidas seda nüüd siis öelda, see on eelarve kulude ja reformi komitee esimees, palun um,. suur tänu, proua esimees, suur tänu selle võimaluse eest äh, nii tähtsal koosolekul rääkida. paljud kohalolijatest pole suure tõenäosusega rahul Lissaboni lepingu tulemustega eesmärk, et kahe tuhande kümnendaks aastaks äh, Euroopa Liidust saab kõige konkurentsivõimelisem ja kõige dünaamilisema majandusega piirkond, äh, seda eesmärki me ei täitnud. ma ei taha siin nüüd soola vanadele haavadele rip-, raputada, aga kui meil täna on võimalus kõikide liikmesriikide parlamendi liikmetena ka ja koos Euroopa Parlamendiga äh, regionaalpoliitika suund uuesti paika panna, siis me teeme seda selleks, et Euroopa Liidu tulevane ühtekuuluvuspoliitikaga tõesti kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke täidaks ja niimoodi oleks meil võimalik luua arukas jätkusuutlik äh, majanduskasv kogu Euroopa Liidus. Lissaboni strateegia raskuskese oli pandud õigetele äh, struktuurifondidele. teadustöö, arengutöö, töökohad, elukestev õpi, õpe, ettevõtete raamtingimused ja riigieelarvete konsolideerimine on ka täna ikka veel väga tähtsad valdkonnad selleks, et Euroopa Liitu üleilmastuvas maailmas edasi viia ja demograafilistele väljakutsetele vastata ning ka töökohti säilitada ja heaolu suurendada, kuid Lissaboni strateegias ei olnud piisavalt meetmeid selleks, et Euroopa arengut äh, võimalikult kiiresti ja otsustavalt edasi viia. ja mõned äh, kriisi põhjused äh, jäid kohe algusest peale kõrvale, me ei võidelnud nende vastu. sellepärast on täiesti õige, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on paika pandud kindlatele eesmärkidele ja et kõik erinevad ühispoliitika valdkonnad ja selle meetmed on kaasatud eesmärkide täitmisele. ühtekuuluvuspoliitikaga Lissaboni strateegia rakendamisel mängis juba väga tähtsat tähtsat rolli. see nõndanimetatud Lissaboniseerimine, mida tõukefondides läbi viidi, tõi endaga kaasa selle, et Euroopa Liidus kakssada kaheksakümmend kaks miljardit eurot aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist investeeriti majanduskasvu toetavatesse projektidesse, innovatsiooni, teadustöösse, arengusse ja ettevõtete arendamisse nii et selles mõttes me tegelikult praegu ühtekuuluvuspoliitika äh, kujundamisel järgmiseks toetusraamistikuks ei ole me mitte midagi uut välja töötanud. mina olen pärit äh, äh, Ida-Saksamaalt ja kuni üheksakümne esimese vabandust, üheksakümne esimesest aastast saati oleme me väga palju kasu lõiganud tõukefondide vahenditest ja niimoodi on meil võimalik tegelikult äh, olnud positiivselt edasi areneda ja kahe tuhande neljateistkümnendast aastast oleme me esimeses sihtalas, seetõttu enam meile nii palju toetusi ei anta ja seega tahan teie tähelepanu pöörata järgnevatele äh, nüanssidele. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on edukas ainult siis, kui meil õnnestub ühtekuuluvuspoliitika raames meie prioriteedid paika panna niimoodi, et me arvestame arenguvajadustega kohapeal, regioonides, piirkondades. partnerluslepingud on väga tähtsad selleks, et ühtekuuluvuspoliitikat ka kodanikuühiskonnas avalikkuse ees tuttavaks teha ja nendest põhimõtetest tuleb kinni pidada, need põhimõtted on väga tähtsad ka demokraatliku legitiimsuse tagamiseks, kuid see ei tähenda, et need põhimõtted peaksid demokraatlikku legitiimsust asendama. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on Euroopa sotsiaalse turumajanduse verstapostiks kahekümne esimesel sajandil. seda visiooni on meil võimalik aga ellu viia ainult siis, kui jätkusuutlikkus, haridus, väljaõpe tööhõive kõrge tase tõesti ka koha peal olemas on ja seepärast ühtekuuluspoliitika piirkondlikust lähenemisest ei tohi loobuda. vaadakem kas või minu äh, koduliidumaad Saksi ja Anhaldimaad. meil on väga palju väljakutseid, mida meil tuleb kas keskpikas või pikas perspektiivis lahendada. meil on teatud valdkondi, kus me oleme veel maha jäänud, meil on väga raske demograafiline areng, meil on suured pinged ootuste vahel majanduses ja põllumajanduses ja ka Äh, töökohtade vajadus teiselt poolt ja samamoodi on meil puudu kvalifitseeritud äh, tööjõust, äh, meil on vaja pakkuda korralikku väljaõpet oma lastele, meil tuleb teadus ja ettevõtlus omavahel ühendada ning peale selle on meil vaja ka eelarvet konsolideerida seda praegusel, praeguses olukorras, kus meil põhiseadusega on keelatud võlgade võtmine väike liidumaa Saksi-Anhaldimaa, meil on kaks koma kaks miljonit elanikku, ei saa mängida igal pool äh, juhtivat rolli, kuid meie väikene struktuur aitab meil äh, teatud asju, uusi asju ära proovida, ilma et me peaksime teisi järele ootama. meil on võimalik otsuseid kiiresti vastu võtta, võtta, meil on võimalik eesmärke kiiresti täita ja meil on võimalik vigu kiiresti parandada. kahe tuhande kahekümnes aasta on meie jaoks otsustav, sest äh, siis on näha, millise näo saab Saksa-Anhaldi liidumaa ja kuidas üleüldse Euroopa Liit hakkama saab. see on meie liidumaa elanikele peaaegu sama tähtis kui tegelikult kogu Euroopa Liidu areng. ja niimoodi oleme me jõudnud tegelikult praeguse põhilise probleemi juurde. Saksa-Anhaldimaa, nagu kõik Ida-Saksa liidumaad, on ähm, hädas äh, taristuprobleemidega ja ilma tõukefondide vahenditeta pole meil võimalik äh, konkurentsivõimet parandada. Ida-Saksamaa liidumaad on äh, kogu Euroopa mõistes küll väga palju edusamme teinud, kuid majanduse areng viimastel aastatel on peaaegu pidurdunud. viimased statistikad näitavad, et meie Äh, majandusjõud on kaks kuni viis protsenti vähem inimese kohta, kui siiamaani arvati. ja areng paraku peetuse suureks põhjuseks on see, et meil on vähe kapitali, meil ei ole väga palju innovatiivset jõudu ettevõtetes, me ei ole suunatud rahvusvahelistele turgudele ja meil ei ole peaaegu mitte ühegi suure ettevõtte peakorterit Ida-Saksamaal, peale selle on ettevõtetel puudu kvalifitseeritud tööjõust mis puudutab demograafiat, siis äh, Ida-Saksamaa liidumaadel on suured väljakutsed ees, sellepärast et meil on puudu inimestest ja kvalifitseeritud tööjõust. mitte üheski teises Euroopa Liidu piirkonnas pole olnud ja ka tulevikus ei ole vaja võidelda nii palju selliste suurte probleemidega nagu väljaränne ja iibe vähenemine rahvastiku vähenemine ja sissetuleku vähenemine inimese kohta on tegelikult mõjutanud ka muuhulgas maksude laekumist ja eelarvete suurust. meil on vaja selle konvergentsi puuduse, puudust vähendada ja meil on vaja paremini kasutada kapitali ning äh, kasutada võimalikult hästi ära inimressurssi, eriti selleks, et tagada konkurentsivõimet ja majanduskasvu töötlevas töötuses. selleks on meil vaja kasutada kõiki Euroopa Liidu fonde, ja seda ühises strateegilises raamistikus. artikkel sada seitsekümmend neli Euroopa Liidu toimimise lepingust on sellega väga selgelt välja toonud. Saksa-Anhaldi liidumaa jaoks, Ida-Saksamaa jaoks üleüldse tegelikult eh, kõikide nende piirkondade jaoks, mis on nüüd jõudnud siht alla number üks, on väga tähtis see komisjoni ette pandud turvavõrgu loomimine, mis peaks tagama vähemalt kaks kolmandikku nendest vahenditest, mida on ka siiamaani saadud selleks, et leida innovatiivseid lahendusi demograafia probleemide lahendamiseks selle turvavõrgustikuga seotud tagasimaksed on ka Saksamaa liidumaa, Saksamaa liit, vabariigi valitsuse jaoks väga tähtsad see kõik ei ole vastuolus kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidega, vaid otse vastupidi, me koha peal täidame kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke ja sellepärast tuleks ka küsida, kas kesksel tasandil paika pandud Euroopa Sotsiaalfondi kvoot nelikümmend protsenti on tõesti mõistlik. täna äh, Äh, praegusel hetkel on see umbes kolmkümmend protsenti ja meil on juba praegu probleeme ja mis puudutab turvavõrku, siis äh, selline kõrge kvoot võib endaga kaasa tuua selle, et äh, et vahendeid kärbitakse veelgi ja investeeringute tase alaneb. peale selle piirab see suurte investeeringute võimalusi ja prioriteetide väljatöötamist väljaspool äh, neid prioriteetseid valdkondi, mis juba nagunii on paika pandud. aprillis ja juunikuus ülemkogul vastu võetud äh, otsused prioriteetsete valdkondade kohta toovad endaga kaasa tegelikult päris palju äh, häid külgi ja ma palun, et Euroopa Parlament kolmepoolsetel läbirääkimistel tõesti tegeleks ka nende muudatustega, mida liikmesriigid on vastu võtnud ja mitte ei sulgeks silmi nende ees. meie ees on kolm väljakutset, daamid ja härrad, meil on vaja programmi planeerimisdokumendid, partnerlus suhetes majandus- ja sotsiaalpartneritega üle vaadata ja samal ajal kaasata ka äh, piirkondlikud äh, omavalitsused äh, ehk siis Saksamaal liidumaade parlamendid selleks, et meil oleks võimalik välja töötada kõikide jaoks vastuvõttav lahendus. vahel öeldakse, et piirkondades nähakse partnerluse põhimõtet kui suurt koormat ja veskikivi kaelas, aga ma tahaksin teile Saksa-Anhaldi liidumaa nimel öelda, et meie küll niimoodi ei arva. kuidas me saame oma toetuspoliitikat äh, üleüldiselt oma poliitikat ellu viia ja kohandada nendele võimalustele, mis meil kohal on, kui äh, me ei tee koostööd erinevate huvigruppidega ja ei kaasa eksperte kodanikuühiskonnast. me ei tohiks alahinnata ka neid fonde, mille rahastatus ei sõltu Euroopa Liidust. me peaksime ka need fondid kaasama, sellepärast et nende töö on olnud viisakas ja me peaksime nendega kogemusi vahetama. meil on küll väike risk, et me hakkame formaalselt kaasama teatud äh, fonde ja see võib mõjutada tõukefondidest eraldatavat raha, ilma et tegelikult mingit kasu sealt tuleks Saksa-Anhaldi liidumaal me praegusel hetkel valmistame ennast ette kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta vahendite kasutamiseks. me oleme korraldanud nõndanimetatud tulevikudialoogi ja meie eesmärgiks on nõu pidada ja kogu vahendite kasutamist ka alati äh, analüüsida. me oleme ette näinud viis erinevat äh, seminari, kus me räägime rahvusvahelisest koostööst, jätkusuutlikust arengust, äh, demograafilistest väljakutsetest, väljarände vähendamisest ja meil on vaja võimalikult kaasavat kontseptsiooni Euroopa Liidu vahendite kasutamiseks. peale selle mängivad haridus väga tähtsat rolli, samamoodi nagu võrdsed võimalused ja diskrimineerimise keelamine ja peale selle tuleb mõelda veel ka energiapoliitika ja jätkusuutliku arengu peale. sellised tulevikudialoogid oleme me ette näinud, me oleme nende dialoogide ettevalmistamist juba alustanud ja kõige suuremaks probleemiks partnerlussuhete loomisel ja partnerluslepete läbivaatamisel on see, et meil on tegemist föderaalse li-, riigiga ja meil on väga raske kõiki erinevaid rahva poolt valitud esindusorganeid ühise laua taha tuua ja peale selle on meil probleeme ka sellega, et meil on erinevates liidumaades erinevad menetlused administratiivsetes küsimustes. volinik Haan ütles, et see raamistik kehtib kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja niimoodi see mõjutab ka tegelikult meie meie piirkondlike ja regionaalsete omavalitsuste eelarveid tõukefondidega on siiamaani eelarvete probleemist mööda mind, et parlamentaarse kaasatuse küsimus plaan, plaanide väljatöötamisel ei ole siiamaani absoluutselt kõne alla tulnud. meie Saksa-Anhaldi liidumaal oleme juba aastaid üritanud neid probleeme lahendada, me nimelt oleme alati kaasanud liidumaa parlamendi äh, saadikud nendesse läbirääkimistesse ja oleme alati parlamendile alati andnud aru ka selle kohta, millises faasis ollakse planeerida, plaanide väljatöötamisega. uue raamistiku puhul oleme me üritanud rohkem tõukefonde eh, kohandada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia poliitilise tsükliga, aga sellega tekib meil uus probleem nimelt kui tulevikus riiklikud eh, reformikavad ja liidumaadele antud eh, otsused peaksid olema osa operatiivsetest programmidest, siis kes tagab seda, et need operatiivsed programmid ka tõesti on demokraatlikult legitimeerit-, legitimeeritud? praeguses poliitilises tsüklis Saksamaa liidumaadel eh, ei jää väga palju aega selleks, et eh, üleüldse anda oma panus riiklike reformikavade väljatöötamisse, ma ei hakka siin üleüldse rääkima sellest, et liidumaade parlamente ei kaasata. ja uueks toetus eh, perioodiks oleks meil vaja nii partnerluslepete sõlmimise kui ka operatiivprogrammide loomise puhul rohkem teha koostööd. mul endal ei ole ka teile mitte mingit imelahendust täna siin võimalik esitada, kuid ma palun, et te mõtleksite nende probleemide peale ja et te ei unustaks seda, et ka piirkondlikud parlamendid tuleb kaasata. daamid ja härrad, praegusel hetkel, kui me räägime Euroopa Liidust, siis räägitakse tihti kriisist ja tihti räägitakse ka sellest, et me oleme täiesti läbi kukkunud. Euroopa ühendamise protsess on on tõesti praegusel hetkel läbimas oma kõige suuremat proovikivi. ma võin teile praegu kinnitada, et ka meie soovime, et Euroopa Liit säilitab oma kujundava jõu. nii piirkondade kui ka Saksamaa liidumaade jaoks on Euroopa ühtekuuluvuspoliitika kõige tähtsamaks Euroopa Liidu poliitikate kujundamise elemendiks selleks, et tagada majanduskasvu, heaolu ja töökohtade loomist. sellepärast lubage mul üheskoos äh, võidelda selle eest, et äh, Euroopa kodanikud koha peal äh, tunnevad äh, tõukefondide mõju, see oleks tegelikult kõige suuremaks panuseks Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide elluviimiseks, suur tänu! Thank you uh,, thank you indeed very much! suur aitäh! suur aitäh, et rääkisite sellistest konkreetsetest detailidest ja suur aitäh ka nende üldisema märkuste eest ja mõttekäigu eest, mis selle määruse taga on ja nüüd annan sõja, sõna Lion Tuamile, kes esindab Iiri parlamenti. kõnelejal puudub mikrofon. daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi Regionaalarengu Komisjoni selle eest, et korraldati tänane parlamendidevaheline kohtumine, mis on äh, tõesti korraldatud väga olulisel ja asjakohasel teemal. algusest peale on väga oluline rõhutada seda, et ühtekuuluvuspoliitika on olnud üks Euroopa edulugusid. see on Euroopa integratsiooni ja solidaarsuse keskel. see on äh, mänginud väga olulist rolli äh, sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste vähendamisel ning ühtekuuluvuse suurendamisel Euroopa Liidust, kus on viissada miljonit inimest, kes elavad tegutsevad kahekümne seitsmes liikmesriigis ja kahesaja seitsmekümne ühes regioonis. sellist saavutust ei tohi mitte kunagi alahinnata. kõneldes isiklikust kogemusest, võin öelda, et Ühtekuuluvusfondi rahad on mänginud väga olulist rolli Iirimaa majanduse arengus Euroopa Liidu eelarvest saadud raha on olnud oluliseks hoovaks, mida liikmesriigid on saanud kasutada selleks, et viia ellu muutusi ning soodustada regioonide arengut kuhu me ka oma koduriikides ei lähe, me näeme äh, viiteid tõukefondidele äh, igasugustel äh, tahvlitel ja siltidel ning see kõik juhib meie tähelepanu sellele, kuidas me oleme kasu saanud tõukefondidest. mul on väga hea meel öelda, et Iirimaa on olnud üks ühtekuuluvuspoliitika edulugusid. kogu Euroopas peetakse meid eeskujuks selle kohta, kuidas liikmesriigid saavad tõukefondidest kasu ning paljud liikmesriigid on saatnud meile inimesi selleks, et meie kogemustest õppida Äh, ühtekuuluvus, tulevane ühtekuuluvuspoliitika pannakse paika praeguse majanduslanguse kontekstis ning äh, integreeritud ühtekuuluvuspoliitika üheks väljakutseks on selle majanduslangusega toime tulla. Iirimaa on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline vahend Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning meie tervitame tihedamat seost äh, aruka, jätkusuutliku ja kõikehõõrmava majanduskasvu vahel. see on strateegiline suunis tulevasele poliitikale. meie seisukoht on selline, et see sekkumine peab keskenduma tööhõivele, teadusuuringutele ja innovatsioonile, haridusele, vaesuse või vastasele võitlusele, kliimamuutustele ja energeetikale. Äh, nagu te teate, avaldas komisjon möödunud aastal ettepanekud järgmiseks rahastamisperioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. komisjoni ettepanek on eraldada kolmsada seitsekümmend kuus miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika vahenditele ja see on rohkem kui kahe tuhande seitsmendaks, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks seda ettepanekut tuleb äh, näha laiemate läbirääkimiste kontekstis, mida peetakse seoses Euroopa Liidu eelarvega ning on surve vähendada üldist eelarve mahtu möödunud aasta oktoobris avaldas komisjon õigusloomealase pakendi, paketi, mis on aluseks siis järgmisele rahastamisperioodile. Iirimaa on aktiivselt osalenud sellele järgnenud arutustes ja läbirääkimistes, läbirääkimistes, mis on keskendunud tulevase ühtekuuluvuspoliitika struktuurile. meie äh, avaliku sektori kulutuste ja reformide minister Brendan Howlin, kes vastutab ühtekuuluvuspoliitika eest, on arutanud neid ettepanekuid kolleegidega ühtekuuluvusministrite mitteametlikul kohtumisel Poznanis Poola eesistumisel, eesistumise ajal samuti äh, ühtekuuluvuspoliitikale pühendatud üldasjade nõukogu kohtumisel möödunud aasta detsembris. ta oli ka osaliseks valitsusdelegatsioonist, äh, mis kohtus komisjoniga kolmandal oktoobril, arutamaks plaane Iirimaa eesistumiseks ning ta kohtus ka äh, volinik Haaniga selle külaskäigu ajal. Äh, arutelusid volinik Haaniga on plaanis jätkata, kui Haan järgmisel äh, kuul Iirimaad külastab. Äh, minister on samuti kohtunud Euroopa Parlamendi esindajatega oma hiljutise Brüsseli külaskäigu raames ning ootab suure huviga kohtumist Euroopa Re Parlamendi regionaalpoliitika komisjoni delegatsiooniga, mis külastab Dublinit kahekümne kaheksandast kolmekümnenda novembrini. õigusloomealast paketti on arutatud ka üldasjade nõukogus, kus saavutati osaline üldine lähenemis, lähenemine terve rea elemente elementide osas. ülejäänud selle paketi elementide osas arutelud jätkuvad struktuurimeetmete, nõukogu struktuurimeetmete töörühmas ja loomulikult on kaasotsustajana sõnaõigus ka Euroopa Parlamendil kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul on toimunud äh, pingelised läbirääkimised Nõukogu ja Euroopa Parlamendiga ühtekuuluvuspaketi üle. Iirimaa seisukoht äh, nendel läbirääkimistel on peegeldanud seda mõju, mida ühtekuuluvuspoliitikal on olnud äh, olulistele majanduslikele ja sotsiaalsetele programmidele meie riigis ning äh, rahastamistase aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend tuleb säilitada selleks, et aidata kaasa Iirimaa majanduse taastumisele. kuna üks lähenemine ei sobi kõigile, siis leiab Iirimaa, et diferentseeritud lähenemisviis on parim, see võimaldab liikmesriikidel ja regioonidel olla paindlik prioriteetide valimisel vastavalt oma konkreetsetele oludele ning äh, riiklike reformikavade vajadustele. selline lähenemine Äh, võimaldaks regioonidel töötada välja vahendeid, millega on võimalik äh, rahuldada nende konkreetseid vajadusi ning lisaks sellele äh, tagaks see kohaliku tasandi aktiivse osaluse ja omanditunde Äh, niimoodi arvestaksime ka Euroopa Liidu regiona-, regioonide erinevustega, sellepärast et äh, regioonide äh, eripära, võimalused ja vajadused on vägagi erinevad. Iirimaa tervitab komisjoni ettepanekut ühtseks strateegiliseks raamistikuks ja partnerluslepinguteks. Need tagavad suurema täiendatavuse, koordineerituse, siduvuse ja sünergia erinevate ühtekuuluvusvahendite vahel, samuti maaelu arengu ja kalanduspoliitika vahendite vahel samas tuleb hoolitseda selle eest, et lähimuspõhimõttest ja proportsionaalsuspõhimõttest peetakse kinni, nendega arvestatakse ning et äh, ei suureneks halduskoormus. ning lõpetuseks peatuksin lühidalt ka eelseisval Iirimaa eesistumisel ning sellel, kuivõrd oluliseks me peame edu saavutamist ühtekuuluvuspoliitika vallas Äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, alased läbirääkimised on Iirimaa jaoks eriti olulised, sellepärast et tõenäoliselt ähm, sel ajal, kui meie oleme järgmisel aastal äh, nõukogu eesistujateks, tuleb lõpule viia läbirääkimised ühtekuuluvuspaketi osas ning saavutada kokkulepe Euroopa Parlamendiga kogu õigusloome paketi osas. see on suur väljakutse meie administratsioonile, aga me ootame seda suure põnevusega. Iirimaa Äh, on äh, valmis edukaks eesistumiseks ning me oleme vägagi huvitatud sellest, et osaleda kaasotsustajatena Euroopa Parlamendiga selles protsessis Äh, seda öeldes tahaksin ma loomulikult äh, tänada eelnevaid eesistujaid Taanit ja Küprost selle töö eest, mida nemad on teinud ning nende edusammude eest, mida on saavutatud äh, mitmeaastase finantsraamistiku osas, sest selle raamistiku alla käib ka ühtekuuluvuspoliitika. tahaksin teid tänada ning ootan huvitavat ja konstruktiivset mõttevahetust ja ma loodan, et küsimuste-vastuste voor on meile kõigile väga kasulik, aitäh! Thank you very much and I, I would... suur tänu. kinnitan teile, et et äh, loodetavasti ei pea te oma eesistumise ajal sellega üldse tegelema ja kõik on juba selleks ajaks lahendatud. Küprosel on eesistujana olnud väga raskeid ülesandeid täita. nüüd sooviksin avada arutelu ja kui nüüd äh, sõnasoovijaid rohkem juurde ei tule, siis äh, võin äh, praegustele kõne, sõnasoovijatele anda kõigile viis minutit. palun pidage sellest ajapiirangust kinni. ning kuulame siis kõigepealt niiviisi, lähme edasi nii, et kaks rahvusparlamentide esindajat ja siis üks Euroopa Parlamendi esindaja. kõigepealt äh, Kreeka parlamendi esindaja, palun. Kirja Proedre, Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Lugupeetud esinaine, kõigepealt tahaksin ma teid tänada selle eest, et te meid täna siia kutsusite Äh, kutsusite kohtumisele, kus käsitletakse ühtekuuluvuspoliitikat perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. tahaksin selle ürituse korraldajatele öelda, et äh, et tõepoolest äh, võimaldab selline üritus ka paremat sidusust Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel Äh, ma tahaksin öelda seda, et iga seitsme aasta tagant Euroopa Parlamendi liikmed peavad arutelusid järgmise eela-, äh, finantsraamistiku üle. Äh, tegemist on läbirääkimistega, mis on väga keerulised ja väga rasked Äh, ning nendel läbirääkimistel on äh, loomulikult poliitilised ja majanduslikud tagajärjed nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil. ühtekuuluvuspoliitika majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus on leidnud kajastamist ka Euroopa Liidu aluslepingutes ning see on Euroopa integratsiooni üheks aluspõhimõtteks ning samuti üheks oluliseks eesmärgiks ja tingimuseks, äh, mis on vajalik ühisturu toimimiseks ning majandus- ja rahandusliiduks Äh, viimastel aastatel äh, ei ole ühtekuuluvuspoliitika toonud mitte üksnes äh, kasu erinevatele Euroopa regioonide riikidele, vaid ka nendele riikidele, kes on Euroopa Liidu eelarve puhastoetajad nad on saanud toetada neid liikmesriike, kelle, kelle, kes on võib-olla jäänud natuke arengus maha teistest Äh, ja see on toonud kasu ka nende ettevõtetele, on suurendanud nende eksporti. me leiame, et Euroopa Liit vajab ambitsioonikat ühtekuuluvuspoliitikat, sellepärast et see poliitika äh, võimaldab äh, meil edendada majanduse arengut ja me ei ole nõus nendega, kes leiavad, et tuleb teha vahet uute ja vanade liikmesriikide vahel. ühtekuuluvuspoliitika puudutab kõiki regioone, kõiki liikmesriike ja see on poliitika, mis aitab neile strateegiliselt majanduslikult areneda ja samuti äh, areneda sotsiaalselt. Äh, Kreeka on silmitsi väga suure majanduskriisiga ning äh, selles, selle kriisi tingimustes me peame tõesti ähm, tegema suuri jõupingutusi, meil tuleb paika panna terve rida prioriteete ja üheks selliseks on meie jaoks ühtekuuluvuspoliitika, samuti rändepoliitika meie ettepanek on selline, et mis puudutab äh, metodoloogiat, äh, näiteks äh, ühtekuuluvusfondist vahendite eraldamiseks, siis meie leiame, et et äh, võib-olla äh, selle metoodika osas on tegelikkusest üsna kõvasti kõrvale kaldutud, ei arvestata sellega, millised võivad olla, millised on majanduslanguse negatiivsed tagajärjed, tegemist on ju ometigi äh, Euroopa Liidu jaoks väga olulise perioodiga ja seetõttu vahendite er-, eraldamine ühtekuuluvusfondist ei tohi põhineda mineviku majandusprognoosidel kõnelejale öeldakse, et tõlgid paluvad kõnelejal natuke aeglasemalt rääkida. nüüd, mis puudutab tingimusi, siis me leiame, et me peame, kui me, kui me käitume nii, nagu on plaanis, siis satuvad väga suurtesse raskustesse need riigid, kus on ülemäärane eelarve puudujääk Äh, samuti riigid, äh, kus on tõsised makromajanduse tasakaalu nihked. kui tahetakse äh, kehtestada veel täiendavaid sank-, sanktsioone just nimelt sellistele piirkondadele, siis siis see annab hoopis vastupidise tulemuse, tekib selline majanduslanguse nõiaring. Kreeka leiab, et on vaja suurendada või vähendavalt säilitada kaasrahastamise määr Äh, seda ka uueks äh, rahastamisperioodiks. Äh, need kaasrahastamise määrad peaksid arvestama liikmesriikide sotsiaalse ja majandusliku olukorraga ja neid ei tohiks paika panna horisontaalselt. lisaks sellele leiame me, et on vaja Äh, suurendada äh, kaasrahastamist äh, kümne protsendi hulga, osas nende raha, riikide osas, kes saavad finantsabi. tegemist oleks olulise abiga selleks, et need riigid saaksid oma majanduse taaskäivitada. see oleks väga oluline taaskäivitamaks nende riikide majandust, keda majanduskriis on kõige rohkem puudutanud ja see oleks tegelikult lisandväärtuseks ka kogu Euroopa Liidule. me ei ole nõus ka sellega, et tahetakse siis Ühtekuuluvusfondi äh, rahastamise äh, ülemmäär, äh, samuti suurte projektide eelrahastamine siduda sellega, kuidas summasid on ka, ka eelnevalt kasutatud. siin on äh, Äh, tegemist asjaga, mis tegelikult kuulub eelarvepoliitika valda ja mitte mitmeaastase finantsraamistiku valdkonda. meie toetame äh, ka selle turvavõrgu suurendamist, mis võimaldab siis äh, säilitada kaks kolmandikku esimese sihtala regioonide vahenditest ning lähenemisregioonide omast. see on meie, Kreeka jaoks väga oluline. näiteks Attika piirkonnas, eh, kus eh, SKT on kõige kõrgem, eh, see võib sa-, sattuda enam arenenud piiride hulka ja seega saaks see regioon vähem vahendeid ühtekuuluvuspoliitikast. me arvame, et tuleks tähelepanu pöörata ka regioonidele, millel on geograafilisi eripärasid, näiteks saare piirkonnad ne tuleks äh, tagada selliste äh, poli-, äh, regioonide ra-, korralik rahastamata, sõltumata sellest, milline on nende SKT. nüüd, mis puudutab üle-euroopalisi võrgustikke, uusi rahastamisvahendeid nagu Euroopa ühendamise rahastust, siis saarte jaoks on see, need asjad kõik väga olulised Äh, Euroopas on praegu majanduskriis, daamid ja härrad, ning sellel on äh, väga suured tagajärjed ka äh, ühtekuuluvuspoliitikale ja seetõttu tuleb meil seada just nimelt väga ambitsioonikad eesmärgid, sellepärast et muidu need regioonid, kes on kriisis, ei suuda investeerida ning seetõttu seetõttu, kuna neil ei ole rahalisi vahendeid, siis ei suuda nad ka kriisist välja tulla Eh, me peame üles näitama solidaarsust. Eh, Euroopa Liit peab olema solidaarne selleks, et taaskäivitada majandus, selleks, et edendada arengut, töökohtade loomist, majanduskasvu. see on eh, praegu hädavajalikum kui kunagi varem ja eriti sellistele riikidele nagu Kreeka, kes on sattunud väga raskesse olukorda. aitäh! aitäh! ja nüüd läheme Rootsi parlamendi esindaja juurde. palun Tack, fru ordförande. And I'm sorry, I, I, I thought that Krister would mean Krist-. vabandust, ma vist hääldasin nime valesti, tõesti vabandan selle eest. suur tänu, proua Sinene. Äh, räägin rootsi keeles, kuna mul see võimalus täna siin on meie parlamendi komisjon äh, tegutseb äh, vastavalt äh, sätestatud raamistikule. praegusel hetkel räägime erinevatest kategooriatest, SKP-dest, mis on erinevad teatud piirkondades me peaksime ajaliselt piinama. meie komisjon toetab seda ettepanekut, et me peaksime ähm, piirmäära vähendama, seda piirmäära, mis äh, määratleb selle, kui palju äh, tuge võib äh, Euroopa Liit seoses skp tasemele anda ja meie arvates on ühisel strateegilisel raamistikul seda, sellele suur mõju. loomulikult peame kõike seda veel äh, analüüsima. meie Toiduainete Komisjon toetab äh, neid spetsiaalseid toetusi, mis peaksid minema hajaasustatud äh, aladele. samas me leiame, et äh, asustustihedus kriteerium peaks rahade jagamisel liikmesriikide vahel arvesse minema meie komisjon tervitab äh, ühist strateegilist raamistikku, mis ühendab põhimõtted kõikide äh, mitmete äh, fondide puhul. selle kaudu on võimalik strateegiliselt välja, strateegiliselt tegevusi paremini korraldada meie arvates peaks ka bürokraatia vähenema ja minu arvates on see heas kooskõlas kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. samal ajal aga peab jääma võimalus äh, arvesse võtta piirkondade eri äh, tingimusi meie komisjon leiab, et äh, partnerluslepingud ja need tingimused, mis on vajalikud äh, täita selleks, et äh, ühtekuuluvuspoliitika toetusi saada, kõik need ettepanekud on äh, hästi põhjendatud. tingimused ja kriteeriumi, kriteeriumid peavad aga olema niiviisi paigas, et need oleks lihtsasti mõistetavad ja lihtsasti elluviidavad. muidu võib tekkida oht, et süsteem muutub liiga kohmakaks ja see võib tekitada täiendavat bürokraatiat ja pikki läbirääkimisi kui me lähtume majandusprioriteetidest, siis eh, mina isiklikult olen nõus Rootsi parlamendiga selles suhtes, et eh, põllumajandustoetusi peaks eh, vähendama ja selle arvelt peaks suurendama ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. lõpetuseks toetaksin seda, et ühtekuuluvuspoliitika peaks arvestama kõiki Euroopa Liidu liikmesriikidega ja peaks keskenduma nendele piirkondadele, mis kõige rohkem abi vajavad, nii nagu ka praegu tehakse. suur tänu! aitäh! nüüd annaksin sõna Euroopa äh, Parlamendi esindajale, palun. Thank you very much, madam chair. <clears throat> Jevgeni Kirillov, palun. suur tänu, proua esimees. kuulates kolleegide sõnavõtte, arvasin, et ma ei saa liiga detailseks minna sest üsnagi palju on juba ära öeldud. Rootsi parlamendisaadiku ettepanekuid äh, tahaksime toetada. loomulikult on meil vaja läbipaistvaid tingimusi, sest isegi vanadel liikmesriikidel on olnud teatud tingimustega raskusi, mis vahetevahel on tekitanud liigset bürokraatiat mina aga vaataksin äh, ühte laiemat küsimust. minu arvates on väga oluline see, et me tänapäeval saavutaksime mm, see innukuse tegutseda. ja see puudutab olukorda Euro-, äh, nõukogus seoses ühtekuuluvuspoliitikaga. minu arvates on tegemist väga tõsise probleemiga ja see on tõsine probleem sellepärast, et nad ei suuda kokkuleppele jõuda ja minu arvates ei näe nad kokkuleppe saavutamist isegi ette. iga liikmesriik või vähemalt väga paljud neist vaatavad lihtsalt seda, mida nemad annavad ja mida nemad saavad. minu arvates peaks see meile väga palju muret tekitama see näitab liikmesriikide egoismi ja me kõik oleme sellega kursis, selline olukord ei ole aga Euroopa Parlamendis, meil on väga selge seisukoht ja me teame, et me võitleme tuuleveskitega. ma ei tea, kuidas meil õnnestub edasi liikuda. kui vaadata seda kogu pilti, siis vaidlus käib null koma üks protsendi võrra ma arvan, et me peaksime kõik oma jõu kokku panema, ma olen nõus sellega, et ühtekuuluvuspoliitika peaks äh, ette nägema investeeringuid äh, majanduskasvu vastavalt äh, paika pandud tingimustele. kuid me peaksime tõesti näitama oma valitsustele ja rahvusparlamentidele, me peaksime rõhutama seda, et me ei peaks lähtuma egoismist õhtekuuluvuspoliitikas, vaid Euroopa Liidu ühishuvidest. hiljuti kuulsin ühelt kõrgelt äh, valitsusametnikult, et euro-, et äh, ministrite nõukogus ei julgeta isegi Euroopa Liidule viidata, vaid räägitakse ühisturust tehtud on ka murettekitavaid avaldusi näiteks praeguse Suurbritannia valitsuse poolt. see ei puuduta ühtekuuluvuspoliitikat otseselt, kuid kogu olukorda laiemalt. tundub, et Ühendkuningriik on valmis hakkama tööhõive vaba liikumist piirama. kui me aga räägime Euroopa Liidu ühisturust, mis siis sellest saab, kui osad äh, liikmesriigid äh, hakkavad äh, igasuguseid erandeid nõudma, me peaksime Euroopa Liidus ühiselt tegutsema. seetõttu lõpetaksingi sõnadega, et me peame toetama oma kolleege rahvusparlamentides selleks, et ühtluspoliit-, ühtekuuluvuspoliitikat õigesti vormida. loomulikult me kõik mõistame milline on olnud majanduskriis, me teame, et poliitiline olukord on olnud riikides keeruline, kuid tõesti on käes murdepunkt, me peame üritama midagi üheskoos teha, sest vastases korral ei ole see mitte ühelegi riigile hea, suur tänu! aitäh! nüüd äh, Portugali esindus, palun Bom dia, muito obrigado pelo convite que nos dirigiram. Eh, é um prazer voltar a esta. Suur tänu. aitäh selle eest, et eh, meid siia kutsusite. üksteist aastat tagasi, üheksakümnendate lõpus, olin mina ka nende aruteludega seotud ja ma tahaksin teha mõned märkused ja esitada mõned küsimused. Need oleks meie kolleegidele Euroopa Parlamendist ja samuti komisjonile, kahjuks volinik ei ole enam siin meiega. kõigepealt, miks taaskord on ühtekuuluvuspoliitika puhul olukord selline, et paika pannakse partnerlussuhted kolmandate riikidega? see ei ole ju otseselt vale, kuid äh, see tähendab, et raha tuleb äh, teistest äh, programmidest, isegi kui nad on naabrid, aga nad ei ole kandidaatriigid, kes võiksid kunagi Euroopa Liidu liikmesriikideks saada. teiseks, miks näeme me ette seose loomist ühtekuuluvuspoliitika ja kaks tuhat kakskümmend äh, majandusstrateegia eesmärkidega. me, miks äh, piirdume me vaid konkreetsete teemadega? liikmesriikide konkreetsete vajadustega tegelemine on väga oluline. miks äh, peab see kõik olema seotud äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, ma ei saa sellest aru, meil on ka Lissaboni strateegia. ja lisaks sellele meil Euroopa kaks tuhat kakskümmend majanduskasvu ja tööhõive strateegia, seal on väga palju eesmärke. nüüd kolmandaks, meil on kärpepoliitika kasinusprogrammid ja kõik see on seotud meie praeguse hetke majandusraskustega, kõige hullemate probleemidega. Need tekitavad ettevõtetele tõsiseid probleeme, põhjustavad probleeme tööhõivedega miljonitele kodanikele, eriti nendes liikmesriikides, kes on kõige suuremates raskustes. miks peaks ühtekuuluvuspoliitika lähtuma tingimuslikkusest sest põhimõtteliselt äh, visatakse lõkkesse kütust, me peaksime arve, kasutusele võtma tsükliluse, tsüklivastaseid meetmeid. teatud riikides on konkreetsed äh, programmid käsil. samas aga ei ole konkreetseid meetmeid nende programmide kaasrahastamiseks me loodame, et täiendavad analüüsid äh, lihtsustavad seda olukorda. jah, tihtipeale viidatakse, et me suudame seda saavutada, aga meil on väga palju raskusi, mis vaatamata lihtsustamise jõupingutustele tekitavad teatud programmide puhul probleeme ja siinkohal pean ma konkreetselt silmas probleeme, mis puudutavad äh, väikepõllumajandustootjaid. seal on üsnagi palju takistusi äh, bürokraatia vähendamisel, kus äh, toetuse kasusaajad tegelikult on raskustes ja minu viimane märkus, meil on üsnagi palju ja õigel põhjusel äh, olnud juttu sellest, et Euroopa eelarvest ei piisa. me kuuleme väga palju juttu kärbetest, sellest, mida teatud liikmesriigid peavad tegema. ma tahaksin veel paar mõtet lisada. üheksakümnendatel nägin ma, mida Jacques Delors üritas Euroopa Liidus saavutada ta üritas tagada seda, et äh, meil oleks äh, eelarve, mis oleks kooskõlas sellega, mida mõned äh, majandusteadlased ütlesid. ja see oli väga hea mõte teisest küljest need netomaksed on ka need, kes on kõige suuremad kasusaajad äh, ja minu arvates peaksime ka selle üle järele mõtlema. suur tänu märkuste eest ja nüüd äh, Euroopa Parlamendi saadikute sõnasoovijate hulk on päris äh, suur. Jaan Olbricht, palun. aitäh ja ma mõistan, et peaksin kõnelema lühidalt viis minutit peaks ju olema täiesti piisav, sest tavaliselt on teil ainult üks minut aega, nii et ei ole mõtet kaevelda. jah, aitäh, ma olen väga rahul. tõesti, suur tänu. me kohtume väga huvitaval hetkel. tegemist on hetkega, kus meil toimub arutelu eelarve üle ühest küljest ja teisest küljest äh, siin parlamendihoones äh, oleme me väga huvitatud äh, ka sellest, mis puudutab nii-öelda kahetasandilise Euroopa küsimust. see ettepanek, kus on nii-öelda eritingimused euroala riikidele, eriosa eelarves või parlamendi menetlustes ühtekuuluvuspoliitika teemat arutluses peaksime me kõik arvestama kõikidel tasanditel, et me töötame väga keerulise arutelu kontekstis Euroopa Liidus. ühtekuuluvuspoliitika tugineb ühenduse meetodile ja minu arvates on see meile kõigile väga oluline. kui tegemist on ühenduse meetodiga, siis äh, nõuab see ka väga selgeid reegleid ja kõigi kinnitust, äh, kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi kinnitust. kui meie siin kaitseme ühtekuuluvuspoliitikat, äh, ehk siis me ei vai-, võitle mitte vaid ühe riigi raha eest, me ei räägi mitte ainult rahast, vaid me räägime ka Euroopa Liidu tulevikust ühenduse meetodi tulevikust ja Euroopa Liidu tulevikust. me ei tohiks unustada, et tegemist ei ole tehnilise analüüsiga, vaid põhiseadusliku probleemiga, kuidas me Euroopa Liidu tulevikuga toime tuleme ja mis puudutab Euroop-, ühenduse meetodit. see oli üldine märkus. nüüd veidi konkreetsemalt pööraksin tähelepanu sellele mida äh, mainis volinik ja ka teised, ehk siis need partnerluslepped. tegemist on uue lähenemisega. see ei ole sarnane varasemaga, see ei ole tavapärane käitumine, tegemist on uue filosoofiaga, mis peegeldab kõikide partnerite kaasamise vajadust kriisi hetkel ja ja seepärast äh, tulenevad välja ka institutsioonide vahelised erinevused regioonide komitee eile siinsamas kojas ütles väga selgelt, et nemad tahavad käitumisjuhendit. komisjon ütles, et nemad soovivad käitumisjuhendit. parlament arutab, kas seda oleks vaja või mitte. nõukogu on käitumisjuhendi vastu mitte selle vastu üldiselt, aga lihtsalt selle vastu, et oleks ühised reeglid kahekümne seitsmele liikmesriigile. see tekitab küsimuse, kes on need partnerid, kuidas nendega koostööd teha ja mitte vaid nii-öelda lepingu kirjutamisel, vaid kuidas seitsme aasta vältel nendega koostööd teha kõikide eri tasandite vahel, vabaühenduste, majanduspartnerite ja teistega minu arvates on väga oluline see lähenemisviis ja see nõuab ühist lähenemisviisi kõikidelt äh, seadusandlikelt äh, institutsioonidel. see jätab meile mulje, et tegemist on tehnilise küsimusega, aga see puudutab äh, partnerluslepingute staatust. kõigepealt pidi partnerluslepe olema kokkulepe või leping kogu kava kohta, kui palju tegevuskavasid, kes vastutab äh, mis tüüpi tegevusi on vaja teha ja nii edasi. meie parlamendis tegime ettepaneku, et see võiks olla esimene samm, me saadaksime selle komisjonile, saavutaksime leppe ja siis äh, võtaksime kasutusele te-, tegevuskavad. komisjon näeb seda aga teistmoodi, nemad näevad seda osapaketina, ehk siis partnerluslepe, võib-olla täpsustate, aga see on esimene osa paketist, ehk siis tegevuskavad lähevad paralleelselt partnerlusleppega ühes paketis tegemist on väga olulise erinevusega. kas tegemist on esimese sammuga protsessis eh, tegevuskavade suunas või on see üks osa kogu paketist tervikuna. minu arvates on see oluline, sest liikmesriikides on juba tööd hakatud tegema. ja teiseks räägime ka temaatilisest kontsentratsioonist, ma olen täiesti nõus volinik Haaniga, et äh, meil on parem, kui meil on äh, piiratud äh, kui me keskendume teatud konkreetsetele teemadele, selle asemel, et liiga laialt tegutseda. ja selline lähenemine oleks parem. meie ettepanek parlamendis on nagu olnud, et ei peaks Prantsusmaal otsustama, mis on need valdkonnad, me peame looma teatud paindlikkuse lõpp abisaajatele, kes peavad saama valida, millele neil on vaja vahendeid suunata. ja see annab neile veidi liikumisruumi. meie soovime suuremat paindlikkust. me oleme nõus sellega, et meil on vaja keskenduda teatud teemadele, teatud prioriteetidele, kuid see ei saa tähendada seda, et meil ei oleks üldsegi paindlikkust liikmesriikide tasandil peab olema võimalus valikuid teha nüüd äh, kontekst, poliitiline kontekst, euroala ja ülejäänud. siin ei, selles parlamendis, meie Euroopa Parlamendis ei soovi me näha kahe kiirusega Euroopast, Euroopat. suur tänu! Thank you uh, very much! aitäh! ja enne, kui annan sõna järgmisele kõnesoovijale, siis vabandan, et ma tahaksin äh, teid teavitada, et saadikut äh, asendab nüüd parim äh, võimalik nõukogu esindaja siin, kes on olnud, osalenud ka läbirääkimiste käigus ja tema on meie läbirääkimiste partner ka mitteametlikes kolmepoolsetes läbirääkimistes. Äh, meil on väga hea meel teid siin näha ja, ja lõpus on teil ka võimalus äh, sõna saada ja võib-olla ka siis reageerida nendele sõnavõttudele. nüüd lähme Poola juurde, Poola senaator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 mis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast äh, aastast kahe tuhande kahekümnenda aastani kavatseb väga palju kasutada Ühtekuuluvusfondi vahendeid. Äh, mõnedes riikides võib-olla on tõesti elaniku kohta kulutused Ühtekuuluvusfondis suure, suuremad, aga siiski Poola on ka seal liidrite hulgas. ma arvan, et Äh, Poola on ka näide sellest, äh, kuivõrd tõhus on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika. tõlgid vabandavad, on tekkinud tehniline probleem. Languages uh, äh, the interpret. tõlkidel ei tule heli sisse. Can we hear from the Uh, interpreters, whether there is any problem or we can continue? esinaine küsib, kas tõlkidel on probleem. probleem on Saksa kanaliga. It's okay now, okay, so we go on. nii, probleem on lahendatud ja jätkame. härra senaator, te võite jätkata. Äh, ma siis kordan üle veel kord, mis ma ütlesin, äh, sest et võib-olla kõik ei kuulnud ma arvan, et Poola on tõesti näide selle kohta, kuidas äh, äh, ühtekuuluvuspoliitika saab tõesti olla väga tõhus, sellepärast et kahe tuhande neljandast aastast alates on Poolas olukord tõesti väga palju paremaks muutunud äh, isegi majanduskasv, majanduskriisi kõige raskematel aegadel oli meil majanduskasv seitse protsenti ning ma arvan, et äh, selline asi ka eelseisvatel aastatel jätkub ja ilma ühtekuuluvuspoliitikata see poleks olnud võimalik. me oleme väga palju erinevaid uuringuid läbi viinud ja need uuringud näitasid, et äh, vahendid, mida me oleme Poolas kasutanud, mõjutavad positiivselt ka teisi riike, nii et ühtekuuluvuspoliitika ei ole kasulik mitte ainult nendele piirkondadele, kus ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kulutatakse, vaid otse vastupidi, kogu piirkonna jaoks on tavaliselt vahendite kulutamine kasulik. ja seda me oleme üritanud iga kord öelda, kui me ühtekuuluvuspoliitika sõpradega nii-öelda ühise laua taha istume. Poola on välja öelnud oma seisukoha, meie toetame parlamendi ja komisjoni püüdlusi seda nii majanduskasvu osas kui ka öö, piirkondlike erinevuste väljatoomisel, sellepärast et äh, see on väga hea võimalus kriisist välja tulla. väga tähtis on territoriaalne lähenemine, samamoodi nagu ka integreeritud horisontaalne lähenemine. ühised äh, raamprogrammid on kasulikud samamoodi nagu ka operatiivsed riiklikud programmid. partnerlusleping on meie arvates väga tähtis ja läbirääkimiste puhul ei tohiks me mitte ainult riiklike parlamentidega koostööd teha, vaid tuleks kaasata ka piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused ma olen veendunud, et juba selles äh, etapis on meil võimalik eksante koostööd teha ja et see on tähtis. peale selle oleme me veendunud, et äh, aastatel kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat üheksateist äh, tuleb meil läbi viia vaheanalüüs ja me leiame, et see oleks väga hea ning seda kõike tuleks teha koostöös komisjoniga. me oleme ka veendunud, et meil on suureks väljakutseks ühtekuuluvuspoliitikas äh, linnade areng. koostöölepingute kaudu üritame me linnade arengu üheks prioriteediks muuta ja et Äh, ka investeeringud linnade arengusse peavad järgnema. on olnud kuulda kriitikasõnu teatud punktide osas, ma tahaksin teie tähelepanu ka nendele pöörata. on öeldud, et äh, käibemaksu küsimus, eriti just Euroopa Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi puhul, on siiamaani jäänud lahtiseks. praegusel hetkel ei ole võimalik käibemaksu tagasi küsida ja see on niimoodi ja see on just vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste olukorra väga raskeks muutnud. ja veel üks probleem, millele tahaksin teie tähelepanu pöörata. nimelt äh, Euroopa ühendamise rahastu on üks tähtis argument selle rahastu poolt ja teine vastu. kümme miljardit eurot ühtekuuluvusfondist äh, eraldatakse sellele projektile ja niimoodi tekib uus süsteem rahastamisskeemid on sarnased, aga nüüd tekib nii-öelda paralleelne süsteem ja siile, sellega kaasnevalt tuleb juurde ka administratiivset tööd. nii et see oleks nii-öelda vastuargument sellele rahastule. kui ma aga vaatan äh, neid osalevaid riike ja, ja eriti Poolat, siis tekib veel üks probleem. nimelt kõik riigid üritavad äh, maanteid välja ehitada, maanteevõrgustikku. aga meil on puudu kiirteede ühendustest äh, erinevate riikide vahel. Tšehhi ja Austria vahel pole kiirteed, Poola-Tšehhi vahel ei ole, Poola-Tšehhi-Slovakkia vahel ei ole ja ka Ungari ja Rumeenia vahel äh, ei ole äh, kiirteeühendust naabruspoliitika programmides ei ole ka kiirteede ühendusi. Poola, Ukraina, Bulgaaria, Türgi, nende vahel ei ole kiirteid, nii et äh, kuigi meil on naabruspoliitika prommid, ei ole meil kiirteeühendusi. tegemist on tegelikult väga lühikeste distantsidega, mis on puudu ja tihti on kiirteede mitteehitamise taga poliitilised põhjused ja ka see, et prioriteedid erinevates liikmesriikides on erinevad. ilma lisarahastamiseta Euroopa Liidu poolt ei ole võimalik selliseid projekte ellu viia kui Euroopa ühendamise rahastu ei peaks olema selleks, et üle-euroopalisi võrgustikke luua ja ei hakata toetama piiriülest teede ehitamist, siis me ei jõua mitte kuhugi, meil ei ole siis võimalik täita neid eesmärke, mida me oleme endale pannud. ja lõpetuseks veel. Poola parlamenti jaoks on tähtis see, et Poola parlament töötaks välja parema õigusliku aluse erinevate organisatsioonide koostööks, nende organisatsioonide koostööks, mis ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel tähtsat rolli mängivad komisjon on teinud ettepaneku, et partnerlus tuleks välja tuua ja et mitmetasandiline valitsus tegelikult sunnib meid järele mõtlema selle, üle, kas õigussüsteemid erinevates liikmesriikides tõesti on piisavaks lähtekohaks sellise suure projekti elluviimisel. suur tänu! piiriülene ja nüüd annaksin sõna härra Mankale Euroopa Parlamendist. suur aitäh, äh, kallid kolleegid. mina olen äh, Slovakkias ka ühe regiooni juht ning äh, meie eelarves on äh, regionaaleelarves puudujääk peaaegu kakskümmend protsenti. me oleme pidanud vähendama halduskulusid lihtsalt selleks, et äh, ellu jääda, aga meil on vaja olnud ka säästa raha selleks, et saada uusi investeeringuid, sest sellepärast, sest ilma nendeta ei saaks olla mingeid uusi investeeringuid. kui ma räägin uutest investeeringutest siis, siis rohkem kui seitsekümmend protsenti investeeringutest kõigis riikides äh, Äh, leiab rahastamist üleüldse ainult seetõttu, et meil on olemas ühtekuuluvuspoliitika. mõnedes liikmesriikides ilma ühtekuuluvuspoliitikata oleksid avaliku sektori investeeringud praktiliselt null äh, ühtekuuluvuspoliitika aitab kõige rohkem kaasa lähenemisele ja jätkusuutlikule arengule Euroopa Liidus ja see on ka üks kõige olulisemaid toetuse allikaid avalikule sektorile ja VKE-dele. nagu kolleeg Poolast ütles, ei ole ainult vaesed liikmesriigid need, mis sellest poliitikast kasu saavad, vaid äh, ühisturust saavad ju kasu ka rikkamad liikmesriigid, sest nemad osu-, osutavad äh, teenuseid, äh, varustavad meid oskusteadmega. nii et, et ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et riigijuhtide ühisavalduses peaministrit viieteistkümnest riigist siis äh, äh, kohtumisel, mis toimus äh, möödunud kuul Bratislavas, seal osalesid siis uued liikmesriigid, kolm vana liikmesriiki ja Horvaatia. kohal oli ka Euroopa Komisjoni esindaja, Euroopa Parlamendi esindus ning kõik seal osalejad leidsid, et ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline investeerimisvahend kõigis meie liikmesriikides. kui me vähendame rahastamist selles valdkonnas, siis me ei saavuta neid ambitsioonikaid eesmärke, mis nõukogu endale on seadnud. Äh, ja samuti ei saavuta me Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke. riigi- ja valitsusjuhid leidsid, et me ei saa mitte mingil juhul vähendada neid äh, vahendeid, mis on eraldatud ühtekuuluvuspoliitika jaoks. ning sellega seoses tahaksin rõhutada, et Euroopa Parlament äh, on selge häälteenamusega võtnud ar vastu arvamuse, kus samuti nõutakse piisavat raha, piisavaid rahalisi vahendeid ühtekuuluvuspoliitikale ja me, kallid sõbrad, loodame, et ka rahvusparlamendid toetavad meid ning veel üks märkus, kui lubate Äh, see puudutab meie Iiri kolleegi sõnavõttu, kes äh, kõneles äh, sellest, kuivõrd edukas Iirimaa on olnud Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamisel. jah, tal on õigus, ma olin neli aastat tagasi Iirimaal, kui tegelesin Euroopa Liidu eelarvega, olin eelarve raportöör ning kõnelesin Iirimaa rahandusministriga ning põhjus, miks ma seda üldse mainin, on see, et me seisame silmitsi kahe küsimusega. esiteks, mina ühe regiooni juhina Slovakkias sooviksin saada nii palju raha kui võimalik eh, oma regioonile Euroopa Liidust aga meil on ka teisi näiteid. Äh, Iirimaal tehti asja tsentraliseeritud, tegemist on äh, suhteliselt väikese riigiga ning otse läbi rahandusministeeriumi äh, saavutati siis kõige suurem rakendusmäär kogu Euroopa Liidus, nii et, et me peame kaaluma selle küsimuse mõlemat tahku ning partnerlus minu arvates siin on väga oluline, partnerlus linnade, regioonide, valitsuste vahel. kõik peavad olema nõus selles osas, milline rakendusviis on konkreetsele regioonile kõige parem aitäh ja nüüd läheme Hispaania juurde. härra Manuel Gonzalez Hispaania parlamendist, palun. aitäh. mina tahaksin ka tervitada kõiki, kes siin täna saalis on, me kõneleme ühtekuuluvuspoliitikast Hispaanias on selle poliitikaga üsna suuri kogemusi meie oleme omal nahal kogenud, kuivõrd kasulik see poliitika võib olla, sellest on kasu saanud paljud regioonid ja paljud inimesed. Ehm, loomulikult on äh, Lõuna-Euroopa riigid praegu väga tõsises kriisis, aga ülejäänud Euroopa saaks teha väga palju, et neid aidata ja näidata üles solidaarsust mina kõnelen praegu Hispaania nimel, ma räägin sellest, et meil on vaja rohkem lähenemist, meil on vaja rohkem solidaarsust regioonide vahel, see on praegu olulisem kui kunagi varem. Hispaanias meil on äh, mitmed regioonid, mis äh, langevad nüüd nende üleminekuregioonide kategooriasse arvestades, et me peame praegu läbirääkimisi kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistiku üle, on väga oluline, et need riigid, kes peavad ennast Euroopa Liidu eelarve puhastoetajateks, ähm, me tegelikult oleme kõik puhastoetajad, aga need, kes ennast peavad puhastoetajateks, peaksid praegu üles näitama veelgi rohkem solidaarsust. sellepärast, et ähm, selliste riikide majanduskasv nagu näiteks Hispaania tähendab majanduskasvu kogu Euroopale. kui me soovime rohkem Euroopat, siis on meil vaja üles näidata solidaarsust meil on hetkel äh, selline olukord, kus paljud Hispaania regioonid on üleminekuregioonid, aga neil on praegu ühtekuuluvuspoliitikat vaja rohkem kui kunagi varem, neil on vaja raha. Äh, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles volinik. see eelarve äh, ja mitmeaastane finantsraamistik peaks looma rohkem usaldust Hispaanias, aga ka Euroopas. ja niimoodi oleks ka hispaanlastel suurem usaldus. kui nad näevad seda finantsraamistikku, kui nad näevad, et sellest on kasu majandusele, siis eh, siis nad tõesti näeksid, et, et, et me, eh, et kõik regioonid aitavad üksteist. me oleme ju olemas selleks, et inimesi aidata, Euroopa Liidus elavaid inimesi meil on vaja suurendada kaasrahastamist, meil on vaja näidata üles rohkem solidaarsust ning tugevdada regionaalset poliitikat just nimelt äh, selliste regioonide puhul nagu näiteks Hispaania, aga ka, ka teiste riikide puhul, kus on raskusi. aitäh. nüüd härra Kelly Euroopa Parlamendist, suur aitäh kõigile osalejatele väga huvitava arutelu eest. kõigepealt praegu käivad tõsised arutelud äh, eelarve üle. ma kuulasin seda, mida kõnelejatel oli siin öelda, kaasa arvatud volinik Haanil ning äh, ma arvan, et äh, me peame tõesti jääma kindlaks selles küsimuses, me ei tohi rääkida eelarve vähendamisest antud hetkel, kuigi näib, et asjad sinna suunas lähevad. teiseks, ma olen nõus oma Hispaania kolleegiga, kes rääkis sellest, et liiga palju pannakse rõhku puhastoetajatele ja puhaskasusaajatele. me oleme kõik toetajad ja kõik oleme kasusaajad. ning minu arvates ei oleks sugugi paha äh, kui need riigid, kes siin äh, pidevalt pasundavad, et nad on puhastoetajad, Äh, äh, võib-olla saaksite ka aru sellest, millised on need eelised, millised on see lisaväärtus, mis tuleb Euroopa Liidus olekust, ühisturust, äh, kuidas see mõjutab regioone nendes liikmesriikides, kes tegelikult on väga palju saanud kasu Ühtekuuluvusfondi rahadest. minu Iiri kolleeg doktor Tuumi juba juhtis tähelepanu sellele, et Iirimaa on nendest vahenditest kasu saanud kui me tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal liitusime, siis äh, meie SKT oli viiskümmend Euroopa Liidu keskmisest, äh, siin vahepeal oli meil see isegi sada kakskümmend neli, nüüd me oleme pangaprobleemide tõttu äh, natuke tagasi langenud. me oleme pidanud sisse viima säästumeetmed ja meile on osutatud rahalist abi, aga see põhistruktuur, mis meil on ühtekuuluvuspoliitika läbi loodud, on olema, on endiselt olemas ning see on tõesti väga kasulik ning aitab äh, meid äh, praegustest raskustest välja rabeleda. ja nagu härra Tuumi ütles, tõendeid äh, ühtekuuluvuspoliitika edu kohta võib näha ko-, kõikjal, igal pool on üleval sildid, mis ütlevad, et see, see tee või sild on ehitatud Euroopa Liidu rahadega meil on vaja sellistele asjadele rohkem tähelepanu juhtida, et kodanikud tõekis, tõesti näeksid ka kasu Euroopa Liidus, sellepärast et negatiivsed meeleolud lokkavad. nii et, et meil on vaja tasakaalu ning ma arvan, et meil on kohustus kaitsta ühtekuuluvuspoliitikat, kaitsta äh, neid projekte ning mulle tegelikult ei meeldi, kui me ütleme, et Äh, me peame säilitama eelarve, äh, jah, aga peaksime seda natukene kärpima, me ei peaks kärpima, meil on, meil on tegemist väga hea poliitikaga, Euroopa äh, olemus on solidaarsus, sellest poliitikast saavad kõik kasu ja üritagem leida need üks koma kolm miljardit, millest volinik räägib, nii et, et me saaksime majanduslangusest välja, et meil oleksid töökohad kogu Euroopas siis suudame ellu viia ka kaks tuhat kakskümmend strateegia eh, seitse juhtalgatust eh, nagu eh, minu Saksamaa kolleeg ütles, Lissaboni lepinguga me kukkusime läbi, sellepärast et meil oli liiga palju eesmärke. siin me ei tahaks läbi kukkuda ja ühtekuuluvuspoliitika tõesti on väga oluline. aitäh, Sean, ja nüüd annaksin sõna Küprose parlamendi esindajale Stella Dimitrovale. Eh, suur tänu, proua esimees. kõigepealt tahtsin avaldada oma heameelt selle üle, et Regionaalarengu Komisjon tegi natukene aega tagasi visiidi Küprosele, et me saime eh, parlamentidevahelise koostöö raames korraldada kohtumuse. meil oli võimalik väga kasulikke arutelusid pidada ja sellel ühisel kohtumisel oli meil ka meie parlamendi väliskomisjoni, Euroopa asjade komisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni, ka siseasjade komisjoni esindatud. meil oli võimalik arvamusi avaldada ühtekuuluvuspoliitika üle. tegemist oli väga kasuliku visiidiga ja väga kasulike aruteludega. ma arvan, et on väga hea, kui ka riiklikul tasandil riiklikes parlamentides arutelusid peetakse ja et meil on võimalus sel viisil üksteist tundma õppida. Küprose suursaadik Euroopa Liidu juures äh, rääkis juba väga pikalt tänasest küsimusest, sellegipoolest ma tahaksin paari konkreetset nüanssi veel eraldi välja tuua ja nende kohta ka oma arvamuse välja öelda. uus meetmete raamistik, mille komisjon kahe tuhande üheteistkümnenda aasta oktoobris vastu võttis aastateks kaks tuhat neliteist kuni aasta, kuni kaks tuhat kakskümmend, on väga kasulikuks elemendiks äh, riikide valitsuste jaoks. sellepärast, et tegemist on lihtsustatud menetlusega ja niimoodi on meil võimalik aega kokku hoida. meie ees on ju tõesti pakilised ülesanded, mida meil tuleb lahendada ja mille jaoks on meil vaja ka vastavat poliitikat välja töötada. ma arvan, et nende meetmete kaudu on meil võimalik edasi minna nii tööhõive tagamisel, haridusküsimustel, taristu ülesehitamisel kui ka piirkondade vahelises koostöös peale selle tahtsin veel ka öelda, et ettepanekud äh, seadusandliku raamistiku jaoks kuni aastaks kaks tuhat kakskümmend ei ole Küprose jaoks väga positiivsed. Küprosel Küpros on nimelt äh, pandud kõige rohkem arenenud riikide hulka ja mõõdukriteeriumiks oli SKT lähtuti viiekümnest protsendist äh, SKT-st Euroopa Liidu, Euroopa Liidu keskmisest SKT-st. nüüd äh, tähendab see otsus meie jaoks, et me saame peaaegu kolmandiku vähem abivahendeid äh, kui praeguses toetus, praegusel toetusperioodil ja peale selle on muudetud ka äh, tõukefondide rahade kasutamist, samamoodi muutub ka kaasrahastamismäär, nimelt äh, kaasrahastamist on äh, langetatud kaheksakümne viielt protsendilt viiekümnele protsendile. peale selle on paika pandud prioriteedid äh, ka just väga palju arenenud äh, piirkondade kohta need piirkonnad ja prioriteedid pani paika Euroopa Komisjon ja ei arvestanud erinevate arengutega erinevates liikmesriikides. eriti ei ole arvestatud eriliste bioloogiliste ja geograafiliste eripäradega ja otse loomulikult tuleb saarte puhul rääkida väga suurtest eripäradest. Euroopa Liidu toimimise äh, lepingu artiklis sada seitsekümmend neli on kirjas, et äh, saared äh, on äh, loodusliku eripäraga piirkonnad ja ka saareriigid kuuluvad loodusliku eripäraga riikide hulka. veel nende võrgustike kohta. Küpros ei ole Küprosel ei ole olnud võimalik siiamaani oma majanduskasvu eesmärke saavutada. aga nagu ma just eelnevalt ütlesin, tegemist on saareriigiga, sellegipoolest ei ole selgitatud, kuidas, mismoodi neid erinevaid eripärasid siis ka tõesti arvestatakse meie puhul. ühtekuuluvuspoliitika kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani välja töötatud programm näitab tegelikult, et oleks väga positiivne, kui algusest peale tõhusamalt arvestataks kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. selleks, et Euroopa Liit õigeaegselt saaks ka õigeid sõnumeid edastada ja ära kuulata erinevate piirkondade arvamused ühtekuuluvuspoliitika taga seisnev ideoloogia tuleneb ju sellest, et me soovime lõhesid erinevate piirkondade vahel Euroopa Liidus vähendada. ja sellepärast on ka väga tähtis, et peetakse läbirääkimisi erinevate osapooltega, selleks et võimalikult äh, tasakaalus tulemusele jõuda. ühtekuuluvuspoliitika puhul on ähm, ühtekuuluvuspoliitika on Küprose eesistumise suureks prioriteediks ja meie eesmärgiks on äh, lõpetada läbirääkimised seadusandlike algatuste üle ühtekuuluvuspoliitika jaoks aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Küprose parlamendi esindajate koda toetab neid püüdlusi, meie oleme toetamas inimestele keskendunud poliitikat, meie toetame seda, et inimeste igapäevaelu soovitakse parandada ja et Euroopa kodanike elu soovitakse lihtsamaks muuta. seetõttu soovime me, et need leping, need läbirääkimised ka õigeaegselt lõpetatakse. enne kui ma lõpetan, soovin ma veel kord selgelt välja öelda, et Küpros eesistujariigina on ähm, ette valmistanud uued dokumendi läbirääkimiste jaoks, see on ka laiali saadetud ning sellesse teksti on kirjutatud sisse ka säte võimaliku äh, turvavõrgustiku vahendite suurendamise kohta, suur tänu! aitäh, Viktor Postinaru Euroopa Parlamendist järgmisena! proua esinaine, suur aitäh! Äh, tahaksin tervitada kõiki osalejaid ning mul on väga hea meel, et meil toimub selline institutsioonide vaheline dialoog äh, rahvusparlamentidega ja just väga õigel ajahetkel, õigel ajahetkel komisjoni poliitika jaoks ja ka Euroopa kui terviku jaoks. Äh, kuskil kaks-kolm nädalat tagasi härra Barroso, Euroopa Parlamendi president, Äh, pidas Euroopa Parlamendi ees äh, suurepärase kõne sellest, kuidas Euroopa peab liikuma föderaalse arengumudeli suunas. mina toetan täielikult seda, et meil oleks äh, Euroopa Liidus föderaalne süsteem, see tähendab ka seda, et rahvusparlamendid ja liikmesriigid Äh, annavad siis teatud suveräänsuse osad jällegi üle Brüsselile ja Euroopa institutsioonidele, aga minu arvates saab see föderaalne mudel olla jätkusuutlik ainult siis, kui sellega, sellega käib kaasas solidaarsus ning ühtekuuluvuspoliitika äh, just nimelt äh, Äh, puudutab siis äh, sisemiste erinevuste, liikmesriikide vaheliste erinevuste kõrvaldamist ning äh, solidaarsuse ülesnäitamist praktikas ja mitte ainult solidaarsusest kõnelemist. ning föderaalse mudeli kirgliku toetajana olen ma veendunud, et eelarve kärpimine, ühtekuuluvuspoliitika vahendite kärpimine õõnestab mis tahes võimalusi liikuda selles suunas, kuhu me soovime täna olemasolevad vahendid on sellised, et nendega Euroopa edasi liikuda ei saa. aga sõbrad, ärgem unustagem, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Need puudutavad meid kõiki, kõiki Euroopa poliitilisi erakondi, rahvusparlamenti ja me peame mõtlema, kuidas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopat müüa kuidas müüa föderaalset mudelit, äh, sellepärast et me tahame, et need erakonnad, kes parlamenti kandideerivad kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, seaksid üles oma kandidaadi Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale. seega küsimus on selles, kuidas on seda ideed Euroopa kodanikele tutvustada, nii et, et nad seda toetaksid ja siis äh, kuidas saavutada Euroopa Parlament, mis on valmis tegema koostööd selle uue idee nimel, samas samad liikmesriigid ütlevad, ütlevad, et loogeme Euroopa Liidu ainult Eurotsooni alariikide jaoks ja nende eelarve jaoks. selline ei ole lähenemine rohkemale Euroopale ja paremale Euroopale ning minu lõplik järeldus sellest üldisest poliitilisest lähenemisest on järgmine. küüniliselt kõneldes on ainus võimalus, et kakskümmend seitse liikmesriiki ja need, kes pärast veel liit-, liituvad näiteks peatselt Horvaatia, ainult ühiselt me saame olla globaalsel areenil tegijaks. kui me läheme tagasi rahvusriikide süsteemide juurde, rahvus äh,, liikmesriikide juurde, siis isegi Saksamaa on liiga väike näiteks võrreldes Hiinaga, kõnelemata siis Rumeeniast või Luksemburgist või Maltast kas me suudame luua Euroopa Liidu, mis suudab tõesti äh, oma eesmärgid täita, kas me saavutame vajalikud kokkulepped ja survevahendid äh, või me lihtsalt õõnestame Euroopa Liitu, me peame kahe asja vahel valima ja ma olen täiesti kindel, et koos rahvusparlamentidega me töötame Euroopa Liidu nimel, solidaarsuse nimel on see hädavajalik ja ainult niimoodi me saame luua rohkem Euroopat nüüd kõneldes selle mündi teisest küljest. ja kõneleja ütleb, et jätkab rumeenia keelest, sellepärast et põhiliselt kavatseb ta kõnelda nüüd Rumeenia siseriiklikest probleemidest. asi puudutab institutsionaalset ja haldussuutlikkust kõik dokumendid, mis Euroopa Parlament ette valmistab, alustades üldmäärusest äh, kuni siis konkreetsete fondide kohta käivate määrusteni välja või Euroopa ühendamise rahastuseni, kõik äh, nen-, kõigi nende algatustega Äh, käib kaasas äh, üks põhimõte, me peame suurendama institutsionaalset ja haldussuutlikkust, kui me tahame, et uus ühtekuuluvuspoliitika annaks käegakatsutavaid tulemusi äh, liikmesriikidele, regioonidele, kogu Euroopa Liidule. kallid kolleegid rahvusparlamentidest. Euroopa Parlament loomulikult täidab oma kohust meil on komisjoni toetus ning me oleme üritanud ja ma arvan, et meil läks korda saavutada suuremat lihtsustamist. aga palun analüüsige neid dokumente ja mõisteid, tegemist on uute asjade, uute institutsioonidega ning kõik need peavad olema toimivad esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist. on viis fondi, millel on üks ja sama määrus selleks, et saavutada selle mitme fondi tasaline lähenemine selleks, et saavutada neid tagajärgi, mida me ootame ühtekuuluvuspoliitikalt. Need mehhanismid ja need institutsioonid peavad selleks aga olema äh, teovõimelised. Euroopa Parlamendi regionaalpoliitika äh, komisjoni palve äh, rahvusparlamentidele on avaldage survet, jah, ma tean, et on riike, mis teevad suurepärast tööd Poola on minu lemmiknäide selles osas ning mul on äh, hea meel öelda, et just nimelt endine kommunistlik äh, riik on muutunud inspiratsiooniallikaks ka vanadele liikmesriikidele. aga meil on vaja tõesti seda, et rahvusparlamendid äh, vaataksid läbi olukorra, teeksid nimekirja sellest, mis on puudu, mis on läinud valesti haldussuutlikkuse vallas mida on vaja kiiresti parandada õiguslikust aspektist, institutsionaalsest aspektist. nii et, et kui esimene jaanuar kaks tuhat neliteist kätte jõuab, siis me saame tõesti öelda, siin on teie uus ühtekuuluvuspoliitika, seda, see on poliitika, mis suudab kiiresti anda positiivseid tulemusi. ei ole mitte ühtegi kergemat viisi müüa Euroopat ja vabandage sellist kaubanduslikku välja, väljendust, aga kõige lihtsam on Euroopat müüa just läbi ühtekuuluvuspoliitika positiivsete tagajärgede, mida meie kodanikud saavad näha tegemist on kohustusega, mis meil on, aga samas on see ka eh, rahvusparlamentides suveräänne see õigus hoolitseda selle eest, et see tohutu eh, kasvupotentsiaal eh, et, et see ei jääks kasutamata, et haldussuutlikkus, institutsionaalne suutlikkus paraneks, et me saaksime tõesti kõnelda uue ühtekuuluvuspoliitika edukast ellurakendamisest, aitäh! aitäh! kuna härra Konstantinu peab kiiresti lahkuma, siis annaksin talle mõneks minutiks eesistujamaa nimel sõna. aitäh! ka mina tahaksin Äh, väljendada tänu sellise kohtumise korraldamise eest. oli väga hea meel kuulda äh, rahvusparlamentide esindajate seisukohti, äh, samuti Euroopa Parlamendi esindajate seisukohti. kommenteeriksin pisut seda, mis puudutab rahvusparlamentide osalust finantsraamistiku väljatöötamisel Äh, mm, regulatiivne raamistik ei hakka seda menetlust äh, võib-olla takistama, aga ma tean, et on olemas vahendid, äh, lähimuspõhimõtte kontroll ja nõnda edasi. ja ma tean, et rahvusparlamentide jaoks on väga oluline osaleda selles olulises protsessis. ühtekuuluvuspoliitiku, ühtekuuluvuspoliitika on aluslepingute järgi väga oluline, sellel poliitikal on konkreetsed eesmärgid Äh, saavutamaks regioonide ja liikmesriikide ühtekuuluvust. aga ma arvan, et me oleme praegu jõudnud ajajärku, kus meil on vaja uut ühtekuuluvuspoliitikat selleks, et sellest poliitikast saaks Euroopa Liidu üks peamisi arenguvahendeid. Äh, ühtekuuluvuspoliitika peaks minu arvates olema just nimelt Euroopa Liidu peamine arengupoliitika. ning ma arvan, et on äh, teatud sammud äh, lisaks sellele, mida ma siin täna juba kuulsin, äh, väga paljud inimesed kõnelesid täna rahast ja vahenditest. raha on loomulikult väga oluline, see on esmatähtis Äh, eesistujamaa esindajana ma ei saa eriti äh, kommenteerida neid arutelusid, mis äh, mitmeaastase finantsraamistiku ümber käivad, aga ma võin teile kinnitada, et eesistujamaa hoolitseb selle eest, et ühenduse meetodist kõigis nendes aruteludes peetakse kinni ning ühtekuuluvuspoliitika osas on eesistujamaa juba ka selgelt välja öelnud, millised on need kriteeriumid, mida me kasutame Äh, igale poliitikavaldkonnale vahendite eraldamiseks ning teatud kriteeriumid, mis on seotud just nimelt ühtekuuluvuspoliitikaga, rõhutavad tõepoolest seda, et tegemist on olulise poliitikaga, millele viidatakse ka aluslepingutes ning tuleb arvestada ka sellega, mida varasema perioodi jooksul on juba saavutatud. nagu ma ütlesin, rahalise külje pealt ma midagi öelda ei saa, sest arutelud veel käivad aga ma saan küll peatuda selle poliitika sisul. ma arvan, et äh, kolmel institutsioonil on ühine nägemus, meil on küll mõningaid eriarvamusi, aga meil on ühine nägemus äh, uue lähenemise osas või nende ühtekuuluvuspoliitika uute elementide osas. ma arvan, et sellise strateegilise lähenemise osas meil on üksmeel ning see on väga oluline aspekt, et me tõesti ühendaksime kõik need fondid selleks, et saavutada sünergia nende fondide vahel. minu arvates on see tõesti äärmiselt oluline, et me kõiki neid fonde kasutaksime võimalikult tõhusalt. loomulikult temaatiline kontsentratsioon on üks probleem ühtekuuluvuspoliitika peaks aitama kaasa Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisele, aga samas peaks see poliitika olema suunatud ka iga liikmesriigi ja regiooni äh, ees seisvatele väljakutsetele. ning seetõttu leiab nõukogu, et meil on vaja teatud paindlikkust ning äh, ma kuulsin täna sellist seisukohta, et üks mudel ei sobi kõigile, aga samas ma leian, et äh, Äh, paindlikkus on võimalik ka integreeritud lähenemise korral, need on sellised äh, jätkusuutliku arengu äh, kaks külge. ning lõpetaksin järgmisega. on väga oluline, et mitmeaastane finantsraamistik et läbirääkimistel, mis selle üle peetakse, teeks eesistujamaa kõik, mis tema võim-, võimuses, selleks, et saavutataks kokkulepe võimalikult kiiresti ja eelseisval ülemkogul me teeme kõik, mis meie võimuses, et novembriks läbirääkimised lõpetada. see on väga oluline ning tahaksin selle sõna, sõnumi edastada kõigile osapooltele. eesistuja on veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika osas on vaja tõesti saavutada äh, kokkulepe, aga te teate, et igasuguste programmide ettevalmistamine võtab aega. Äh, määrused tuleb vastu võtta pärast seda, kui mitmeaastane finantsraamistik on heaks kiidetud ja me teame varasemast ajast, et meil läheb ettevalmistumiseks vähemalt paar aastat aega tegemist ei ole nagu teiste poliitikatega, et iga aasta teeme mingeid makseid ja nõnda edasi niisiis parlament ja kõik Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid peavad aru saama, et on väga, ajastus on siin väga oluline. ning eesistujamaa teeb äh, kõik, mis tema võimuses. ning äh, seetõttu, miks me peame ootama mitmeaastast finantsraamistikku? eesistujamaa on seadnud äh, poliitilise eesmärgi, kui me, pidades läbirääkimisi ühtekuuluvuspoliitika rahastamise osas. me tahame lõpule viia institutsioonide vahelise triloogi ühes aspektis, mis on liikmesriikide jaoks ja kodanike jaoks väga oluline, see on programmeerimine. kõik liikmesriigid, kõik regioonid ning kõik osalejad Äh, teavad, millised on mängureeglid, milline on see raamistik, mida tuleb ette valmistada. nii et, et ma loodan, et ka teised kaks institutsiooni, äh, ma tean, et nad äh, sellega juba tegelevad, teevad koostööd, nii et, et ma loodan, et enne aasta lõppu, kui meil ei jõua, kui me kokkuleppele ei jõua, Äh, võib-olla mitte kogu määruse osas, siis me vähemalt peaksime saavutama ühise arusaamise äh, sellistes olulistes aspektides nagu programmeerimine, nii et, et liikmesriigid tõesti saaksid nii kiiresti kui võimalik hakata neiks varust, valmistuma ning seetõttu on väga oluline, et mitmeaastase finantsraamistiku osas saavutatakse kiiresti kokkulepe. Äh, aitäh ja ma jälgin teie tööd ka edaspidi ja nüüd annaksin sõna Bundestagi esindajale, härra Stefan Maier. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu kutse eest sellele parlamentidevahelisele kohtumisele, minu arvates on tegemist väga kasuliku üritusega. mul on väga hea meel, et me et läbirääkimised äh, on õigel teel, eriti regionaalpoliitika ja tõukefondide poliitika osas. ja ma arvan, et äh, ka võin rääkida siin kogu Regionaalarengu Komisjoni nimel Saksa parlamendi alamkojus. nimelt, et ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalarengu poliitika peab olema tulevikus suunatud kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisele järgmisel toetusperioodil peavad need eesmärgid olema raskuskeskmeks, eriti mõeldes selle peale, mis praegu Euroopas toimub. konkurentsivõime, innovatsiooni parandamine, tööpuuduse vastane võitlus peavad olema meie tulevase regionaal- ja struktuuripoliitika eesmärgiks. peale selle on väga hea, et tulevane rahastamine on rohkem seotud makromajanduslike tingimustega, eriti just mõeldes meie praegustele kogemustele mõndades Euroopa Liidu liikmesriikides. väga hea on ka see, et toetused tulevikus sõltuvad rohkem majandustingimustest ja eelarvedistsipliinist kinnipidamisest ma arvan, et me peaksime mõtlema ka selle peale, et me uuesti defineeriksime innovatsiooni mõiste ja muudaksime selle mõiste laiemaks lähenemine on õige. me peaksime keskenduma konkurentsivõime suurendamise peale, innovatsiooni parandamise peale. aga kui me räägime innovatsiooni definitsioonist, siis me võib-olla peaksime jätma sellesse mõistesse sisse rohkem mänguruumi ja peaksime näiteks ka ettevõttesisesed äh, tooteinnovatsioonid äh, kaasama. näiteks kui mõnes ettevõttes tootmisprotsessi lihtsustatakse, parandatakse, uuendatakse, siis see peaks olema ka osa innovatsioonist väga tähtis on see, et tulevikus kõik piirkonnad äh, toetuste saamisel oleksid kaasatud ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitikasse peale selle tuleb välja tuua seda, et me ei toeta neid nõrku piirkondi sellega, et me tugevaid piirkondi nõrgestame, nii et need äh, tugevad piirkonnad peaksid samamoodi olema kaasatud toetusprogrammi ja tulevasse äh, toetusvõrgustikku. minu arvates on väga hea see, et Euroopa territoriaalse koostöö jaoks ette nähtud vahendeid suurendatakse. minu arvates on tegemist küsimusega, mille puhul on väga hea, väga, väga hästi võimalik kodanikele selgeks teha, kuidas piiriline koostöö toimib ja millist kasu ta endaga toob. minu arvates on väga hea see mõte, et territoriaalse koostöö jaoks vahendeid suurendatakse. minule valmistab siiski muret see ja mille üle peaks veel mõtteid vahetama ja kriitiline olema, on see, et järgmisel toetusperioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on nõue, et kõik neli äh, määruses välja toodud kriteeriumid peavad olema täidetud. lõppeval toetusperioodi puhul oli niimoodi, et kui äh, mõlemad äh, osalevad riigid täidavad kolm kriteeriumit neljast, siis on nad juba abikõlbulikud. ma ei tea, kas on tõesti mõistlik see latt praegu nii kõrgele seada, ma kardan, et see toob endaga kaasa äh, vä-, raskused väga paljudes liikmesriikides, et nad üldse ei olegi enam abikõlbulikud. peale selle on väga hea, et äh, on loodud äh, turvavõrgustik äh, toetusest väljuvate riikide jaoks äh, selleks, et nad saaksid olla kindlad, et nendele on tagatud vahendid ka järgmiseks toetusperioodiks. kuid ma arvan, et me peaksime rohkem keskenduma sellele, et juba praegu, juba, juba praegu olemasolevad äh, vahendid äh, kantakse edasi sinna turvavõrgustikku. mina lükkan tagasi selle, et me oleme liiga tugevalt sidunud selle regionaalarengu fondi vahendid on liiga palju selle viie protsendi määraga seotud ja sellepärast meie leiame, et see nõue siin et, et viis protsenti peab minema suurlinnadele, ei ole õige lähenemine. peale selle tuleks kriitiliselt üle vaadata ka see, kas tõesti see eesmärk, mida kõik jagavad, et me bürokraatiat vähendame ja menetlusi lihtsustame, et kas seda kõike on ka tehtud. jah, otse loomulikult kontroll on tähtis ja järelevalve on tähtis ja me peame hoolitsema selle eest, et regionaalarengu fondide, tõukefondide rahad leiavad tõhusat kasutamist, kuid me ei tohi seejuures ära unustada, kuid me ei tohiks seejuures vanasse kaevu sülitada enne, kui uus kaev on valmis ehitatud ma kardan, et praegu me lihtsalt vanad toimivad veetmed äh, viskame üle parda ja meil ei ole veel uusi toimivaid meetmeid. seega ärgem loobum, loobugem vanadest toimivatest meetmetest, sest see võib endaga kaasa tuua lihtsalt uued administratiivsed kulud, administratiivsed struktuurid ja see ei saa olla meie eesmärgiks. ja lõpetuseks veel üks punkt, mida toetab äh, kogu Saksamaa parla-, parlamendi alamkoda, ükskõik äh, millisest fraktsioonist me räägime, nimelt et äh, meie arvates ei ole õige see lähene, mida on praegu uueks toetusperioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ette nähtud. me peame endale selgeks tegema, et tulevikus on meil suure tõenäosusega vähem raha kui rohkem raha. ja just sellepärast on väga äh, mõistlik endalt kriitiliselt küsida, kas meil tõesti on nüüd vaja veel mingit üleminekupiirkonda luua nende piirkondade jaoks, mille SKT on seitsmekümne viie ja üheksakümne protsendi vahel Euroopa Liidu keskmisest SKT-st. ma arvan, et me peaksime mõtlema selle peale, et ühtekuuluvus ja struktuuripoliitika kõige tähtsamaks iseloomujooneks ongi just see, et vahendid määra mingil hetkel vähendatakse, see peaks olema ka ju stiimuliks äh, edasi minna ja vähemalt Saksamaa puhul oleme me teinud väga positiivseid kogemusi sellega ja sellepärast on komisjoni eesmärk nüüd luua veel üks äh, lisakategooria ülemineku piirkondadele ei ole meie arvates mõistlik ja meie seda kritiseerime. suur tänu! Äh, suur tänu! härra Angurakis, palun nüüd suur tänu, proua esimees. ka mina tahan tervitada siin riiklike parlamentide esindajaid meie väga tähtsal arutelul. minu arvates on väga kahju sellest, et volinik on lahkunud. see ei ole väga tore, ta oleks saanud sellelt arutelult väga palju õppida tahaksin kohalolijatele teada anda, et kahe tuhande seitsmendast aast-, kahe tuhande seitsmendal aastal oli ka Kreekal väga suur majanduskasv, neli koma viis protsenti nimelt, ja praegusel hetkel tuleb meil tunnistada, et viimase kolme aasta jooksul on meie majandus langenud kakskümmend kolm protsenti SKT-st ja enne suure kapitalistliku kriisi äh, puhkemist ja see tuleb ka viiendast ühtekuuluvuspoliitika aruandest välja, oli meil lõhedes ähm, suurenemisega tegu erinevate Kreeka piirkondade vahel ja seda kõike ütlen ma sellepärast, et ühtekuuluvuspoliitika, millest me täna siin räägime, ei ole siiamaani ühtekuuluvust ja konvergentsi toetanud, otse vastupidi. meie leiame, et me peaksime põhiliselt tegelema selle küsimusega, kust ne-, kuhu need vahendid, tõukefondide ja regionaalarengu fondi vahendid lähevad minu arvates on tegemist suure klišeega, kui räägitakse, et Euroopa Liit ja liikmesriikide valitsused äh, uusi vahendeid suunavad kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide täitmisse ja Euroopa Liidu konkurentsivõime parandamisse. praegusel hetkel äh, on pigem lood niimoodi, et üritatakse leida üha odavamat tööjõudu, rahvale pannakse peale kõik need kriisikulud. see on ju ka loogiline, sellepärast et äh, muidu ei ole meil võimalik ka seda kapitalistlikku kriisi kuidagi selgitada. see tähendab seda, et vahendeid suunatakse sellistesse programmidesse, mis teenivad kapitalismi ja suurte ettevõtete kasumiahnust räägin siin energiaettevõtetest, tööd, teedest ja nii edasi. Euroopa ühendamise rahastu on suurepäraseks näiteks, kümme miljardit eurot on ette nähtud selle jaoks, kümme mil-, eh, miljardit võeti ühtekuuluvuspoliitika vahenditest ära ja mitte keegi ei protesteeri selle üle. ja veel üks asi, mis on väga iseloomulik vähendatakse vahendeid ühtekuuluvuspoliitika fondist seda siin juba ka mainiti, näiteks Kreeka puhul. meie minister ütles eile, et võib-olla me kaotame nelikümmend protsenti ühtekuuluvuspoliitika vahenditest. siis tuleb endalt küsima, et kuhu te selle kõigega jõuda tahate. mul ei ole mitte mingit vastust antud sellele küsimusele. mitte keegi ei oska sellele küsimusele vastata. ma ei usu, et ühtekuuluvuspoliitika kaudu eh, majanduskasvu rahastatakse. ei, ei, rahastatakse suurte ettevõtete kasumit ja ja tavatöötajate riisumist. see on see, mida Euroopa Liidu eh, liikmesriigid on siin teinud. kuhu siis see Kreeka raha läks? see läks transpordisektorisse, teedeehitusse ja ikka veel ehitatakse meil Kreekas kiirteid kiirteid, äh, mille eest nõutakse ka teedemaksu. aga tulevikus meil ei ole sellest mitte mingit kasu, me ainult maksame ja maksame, aga mitte midagi me vastu ei saa e praegusel hetkel kodanikud äh, kaheksa protsenti rahastavad, kaheksa protsendi määral rahastavad teedeehitust viimastel aastatel on riigilõivusid kaheksa korda tõstetud äh, Kreekas ja see on endaga kaasa toonud äh, äh, praegusel hetkel jõujaamade tootmise ja töölepaneku, mis ei ole aidanud Kreeka energiavarustust parandada, pigem otse vastupidi, on loodud ainult mingid suured haldusstruktuurid, millega üritatakse nüüd majanduskasvu turgutada, aga see ei too endaga mitte midagi, sellepärast oleme nii suures kriisis ja sellepärast ka teised riigid on saanud suure, on sattunud suure löögi alla ja kes võidavad kõigest äh, sellest, me näeme et, et nelikümmend protsenti investeeringutest Kreekas äh, lähevad tagasi Saksamaale ja seda kõike on võimalik näidata ka teiste näidetega. näiteks Portugali puhul üks euro, mis investeeritakse Portugalis, sellest kaheksakümmend viis senti läheb tagasi netomaksjatesse, netomaksja riikidesse tegemist on majanduskasvuga, kuid majanduskasvuga ainult äh, suurte ettevõtete jaoks ja samal ajal äh, rahvamajandused virelevad. ja kui üldse, siis äh, suureneb ainult tööpuudus ja see ei saa olla see, mida töövõtjad praegusel hetkel meilt ootavad. meie leiame, et poliitiline ühtekuuluvus peaks keskenduma sellistele projektidele, mis on tõesti kodanike jaoks tähtsaks, töövõtjate jaoks tähtsad, mis tõesti tagavad ka majanduskasvu. mõtlen siin näiteks ehitusprojekte üleujutuste vastu. selliseid ei ole koolid, taristu ülesehitamine, lasteaedade ehitamine Need on asjad, mis on tähtsad meil on sajad tuhanded lapsed, kellel ei ole võimalik minna lasteaeda, meil on vanad inimesed, kelle eest mitte keegi ei hoolitse, ei ole vanadekodusid, kuhu neid saata, suur tänu! jah, suur tänu selle sõnavõtu eest, daamid ja härrad, te näete, et Euroopas on kõik väga-väga halb äh, Äh, ütlevad ühed ja teised ütlevad, et kõik on ju tegelikult väga hästi, nii et arvamused lähevad väga lahku. nüüd järgmisena härra Tatarski Bulgaariast, palun. Благодаря, уважаеми колеги. Радвам се, че имам възможността да присъствам. Suur tänu, kolleegid mul on väga hea meel osaleda sellel kohtumisel, selleks et tutvustada oma seisukohta sellel väga olulisel teemal. ühtekuuluvuspoliitika on põhiliseks vahendiks saanud, mis tagab parema eelarvedistsipliini ja mis on ka reformide tagatiseks mitmetes olulistes valdkondades tänu sellele on meil võimalik saavutada oma põhieesmärke, mis on vähendada piirkondadevahelisi erisusi Euroopa Liidus. ma arvan, et liikmesriikide puhul ei peaks me rääkima netotoetajatest või netokasusaajatest, me peaksime arvestama sellega, mis on meie jaoks ühisosa Euroopa struktuurifonde peaks kasutama selleks, et struktuuri tugevdada ning konvergentsi süvendada. see oleks kasulik nii netotoetajatele kui ka netokasusaajatele. ühtekuuluvus ja parem eh, rahade kasutamine on aga täiendavad tegevused just sellepärast leian ma, et meie arutelu peaks keskenduma tulemustele piirkondades. me peaksime liikuma partnerluse suunas, millest oleks kasu kohalikele. ja ma arvan, et integreeritud territoriaalsed investeeringud on selles määruses väga oluliseks sammuks edasi minu arvates on lisaks sellele oluline ka järgmine põhimõte. sest me, et me peaksime toetama kohalikku arengut äh, struktuurifonde kasutades ning äh, kavasid erinevatest valdkondadest. kasutades erinevaid äh, fonde, on meil võimalik lahendada äh, kohaliku tasandi olulisi probleeme ja samal ajal tagada jätkusuutlik äh, tulevik. seega on see algatus meile väga oluline. kuid selleks, et kõiki Euroopas kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke saavutada ja saavutada ühtekuuluvuspoliitika eesmärke järgneval kavandamisperioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend usume meie Bulgaarias, et äh, fondide tööd peaks paremini koordineerima ühise strateegilise raamistikuga ühelt poolt ning partnerluslepetega teisest küljest. tahaksin kommenteerida ka määrust ja selle mõningaid nüansse meie usume, et ühine strateegiline raamistik äh, peaks endas sisaldama selgeid ja ülevaatlikke sätteid. määrus peaks võimaldama liikmesriikidele vajalikku paindlikkust, sest me peame arvestama piirkondliku tasandi vajadustega Bulgaaria ei usu, et see peaks tähendama kahte koma viit protsenti SKP-st. meie arvates eh, ei ole see me mm, jaotus teeb baasiks parim, ma arvan, et me peaksime keskenduma vaesematele piirkondadele. kui me aga seda põhimõtet jälgime, siis ei suuda me saavutada suuremat konvergentsi vaesemate ja rikkamate piirkondade vahel ma arvan, et me peaksime lähtuma praeguse kavandamisperioodi põhimõtetest, me peaksime uue põhimõtte äh, paika panema näiteks võrreldes SKP-d ostujõuga. Bul-, Bulgaaria toetab muudatusettepanekuid seoses üheteistkümne teema vaat-, valdkonnaga uueks rahastamisperioodiks kuid me ei ole nõus sellega, et äh, säilima peaks viieprotsendiline reserv fondidest äh, vastavalt ühise strateegilise raamistikule. meie usume, et see reserv ei tohiks olla kohustuslik. me peaksime lähtuma praeguse kavandamisperioodi põhimõttest, sest muidu ei õnnestu meil temaatilist kontsentreerumist äh, piisavalt toetada meil ei tohiks olla liiga palju nõudmisi, sest need piiravad liikmesriikide paindlikkust. ja keeruline oleks ähm, fondi vahendeid ümber suunata. palju olulisem oleks vaja tähelepanu pöörata kohaliku ja piirkondliku tasandite eripäradele meie toetame eelhindamistingimuslikkust selleks, et saavutada meie eesmärgid, kuid ma arvan, et me peaksime lähtuma proportsionaalsusest. me peaksime lähtuma prioriteetidest ja pea, sel hetkel, kui äh, rahastamine on peatatud, ei tohiks see rakenduda ma arvan, et äh, me peaksime lähtuma makromajanduslikust tingimuslikkusest. me ei tohiks äh, liikmesriikide motivatsiooni vähendada. me usume, et uus finantsvahend on väga hea. mis puudutab kulutusi, siis käibemaks peaks äh, sellest välja jääma ka tulevases kavandamisperioodis praegune vastavuskriteerium seoses äh, käibemaksuga peaks sisse jääma. nüüd lähen edasi rahastamistasandil, me leiame, et äh, vähem arenenud piirkondi peaks rohkem rahastama. me ei toeta kaasrahastamise äh, põhimõtet, mis lähtub seitsmekümne viiest protsendist. me toetame ettemaksu ettepanekut, mis tegi komisjon, kuid me leiame, et ette pandud summad ei ole piisavad selleks, et tagada vajalik likviidsusmäär. ja lõpetuseks kommenteeriksin seda, mida ütlesid mõned kolleegid. ma arvan, et meil on vaja äh, Äh, suunata vahendeid konkreetselt äh, liikmesriikide lõikes. mis puudutab ühist äh, strateegilist raamistikku, siis tundub, et sellest ei ole eriti kasu. võib-olla peaksime me endalt küsima, kas kui siseriiklikel asutustel on võimekus ja paindlikkus projekte hallata, oleks parem. tuginedes oma kogemusele leian, et bürokraatiat on liiga palju. ja selle tulemusel ei ole vahendite kasutamisele võtmise määr piisav. seepärast temaatiline kontsentratsioon vähendab liikmesriikide paindlikkust veelgi see muudab olukorra liikmesriikidele keerulisemaks selleks, et seda ümber suunata nendesse valdkondadesse, mis seda kõige enam vajavad. suur tänu! Uh, thank you very much uh, from... aitäh selle panuse eest. minu arvates on tähelepanuväärne see, et Bulgaaria esindaja toetab makromajanduslikku tingimuslikkust järgmine kõneleja. härra Krissokoolis, vabandan häälduse eest, ütleb juhataja. Eh, suur tänu. tahtsin öelda, et me ei räägi siin ju mitte ainult rahast täna me räägime ka sisust, millist Euroopat me tahame. me räägime siin sotsiaalsest ühtekuuluvusest ja jätkusuutlikkusest. me räägime elamisväärsest Euroopast, sest see peaks ju olema meie eesmärgiks. seetõttu toetame me ka äh, erinevate teemavaldkondade prioriteediks muutmist ja seda, et me mõtleme selle peale, mille peale me avalikku raha kulutame avalikku raha tuleb tõesti ka sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamiseks kulutada. ja otse loomulikult on meil vaja Euroopa Liidus rohkem raha, meil on vaja suuremat eelarvet, kuid me ei tohi ära unustada seda, et just seepärast on tähtis tagada, et Euroopa Liidul üleüldse oleks omad vahendid ja et ta ei sõltuks liikmesriikide panusest kuid seejuures tuleb ka vahendeid tõhusalt kasutada selleks, et tagada konvergentsi ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning ka äh, nii majanduslikku kui ka keskkonnaalast jätkusuutlikkust. seepärast on meil vaja ka leida uued meetmed selleks, et kasutada olevaid vahendeid äh, mitte kulutada, vaid neid mõistlikult kasutada äh, kodanikuühiskonna ülesehitamiseks meie toetame piirkondade rolli suurendamist äh, ja ka kohalike omavalitsuste rolli suurendamist piirkondlike plaanide väljatöötamisel, mis oleks ju lõppkokkuvõttes tähtsad nii eh, liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu jaoks. me soovime partnerlikke suhteid, me soovime partnerluslepinguid, mis eh, kaasaksid ka erinevad piirkonnad ja seega tuleb meil piirkonnad eh, kaasata läbirääkimiste laua taha väga tähtis on, et me mõtleksime ka tõesti piirkondlikku ühtekuuluvust, kui me sellest räägime. ma olen ka Kreekas piirkondlikul tasandil tegev ja minu arvates on väga tähtis, et me töötaksime välja oma plaani sotsiaalse ühtekuuluvuse äh, kohta. me räägime tihti sotsiaalsest ühtekuuluvusest ja konvergentsist Euroopa Liidus, kuid tegelikult ei ole meil ühe riigi siseselt tihti mitte mingit sotsiaalset ühtekuuluvust või konvergentsi. on mõned edasiarenenumad piirkonnad ja teised, mis on palju maha jäänud ning lõhed on suured, kus on puudu taristust ja kus on suur tööpuudus rahastamist tuleks kontrollida ka selles mõttes, et me peaksime vaatama, kas see on kooskõlas detailplaneeringu, plena-, detailplaneeringuga, selleks et olla kindel, et äh, need plaanid, mida me soovime ellu viia, on ka tõesti teostatavad. me peaksime tõesti panema paika väga hästi arenenud riigid, keskmiselt arenenud riigid ja vähem arenenud riigid ja piirkonnad äh, ja väga tähtis on, et äh, need andmed ähm, kategoriseerimiseks pärineksid aastast kaks tuhat kaksteist, et me arvestaksime praeguse olukorraga, sellepärast et andmed kahe tuhande kaheksandast ja kahe tuhande üheksandast aastast annavad meile hoopis teistsuguse pildi. me kuulsime seda juba ka täna, et teadlased on siin läbi viinud uuringuid ja on näha, et mõned, mõned piirkonnad äh, on kategoriseeritud teisiti arvandmete põhjal, mis pärinesid aastast kaks tuhat üheksa me peaksime siiski lähtuma kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta numbritest, sest näiteks meil on väga palju piirkondi, kus SKT on viis, kümme, viisteist, kakskümmend protsenti langenud ja ma arvan, et sellega tuleb arvestada piirkondade kategoriseerimisel. SKT ei ole tegelikult ainus äh, näitaja, mida kasutada, sest see ei ole kõige parem näitaja, me peaksime ühtekuuluvuse tagamisel arvestama ka teiste näitajatega erinevates piirkondades, suur tänu!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 Ungari parlamendi nimel tahan teid äh, südamlikult tervitada siin. väga tähtis on, et me selle arutelu raames kuulaksime ära ka riiklike äh, parlamentide esindajad, äh, et ka nemad saaksid öelda oma sõna sekka ühtekuuluvuspoliitika osas. mina tahtsin rääkida ühest asjast. nimelt lihtsustatud äh, arvutustest. on teada, et Euroopa Komisjon leiab, et äh, arvepidamine peaks toimuma riiklikul tasandil, välja arvatud nendel juhtudel, kui määrus seda teisiti sätestab me peaksime mõtlema ka selle peale, et territooriume tuleb paindlikult vaadata ja et kümne protsendi määral võiks rahastada ka neid äh, projekte, mis on äh, programmi kohaldusalast väljaspool. liikmesriikidel on võimalik äh, kolmeaastast üleminekuperioodi saada ja lihtsustatud äh, kohtlemist. mis puudutab reeglite läbipaistvust, siis me arvame, et reeglid on läbipaistvad. me toetame ka ettepanekut territoriaalse paindlikkuse tagamiseks, seda võib äh, veelgi tugevdada. mis puudutab äh, tänaseid tingimusi, siis tegelikult tehnilised tingimused muutuvad väga kiiresti. meie leiame, et see kolmeaastane äh, üleminekuperiood peaks alles jääma. Bulgaariast ja Poolast pärit saadikud rääkisid ka käibemaksust ja selle tagasimaksmisest, paar aastat tagasi rääkisin oma valimisringkonnas ka sellest küsimusest ja ma ütlesin, et äh, käibemaks tuleks maha arvestada äh, ka veel järgmise programmiperioodi jooksul ja volinik Johannes Haan reageeris väga positiivselt sellele ettepanekule. tegemist on tähtsa küsimusega, mina olen pärit Põhja-Ungarist ja SKT puhul äh, oleme meie selle viieteistkümne piirkonna hulgas, mille puhul nende rangete reeglite, nendest reeglitest, rangetest reeglitest kinnipidamine piiraks väga palju kohalike omavalitsuste tööd ja teatud arengud tegelikult muutuksid täiesti võimatuks. suur tänu Ungarile ja nüüd Euroopa Parlamendist järgmisena Joachim Zeller. Äh, suur tänu, härra esimees, mul on ka väga hea meel, et meil toimub see kohtumine riiklike parlamentide esindajatega. ma arvan, et koostöö on väga tähtis, eriti just selles etapis me peaksime seda koostööd suurendama ja me ei peaks mitte ainult üks kord lahtiste uste päevade ajal kokku tulema, eriti just praeguses läbirääkimiste etapis ma olen väga tänulik, et äh, riiklike parlamentide esindajad, kes on siin sõna võtnud, toonitasid veel kord, kui tähtis on tõukefondide ja ühtekuuluvuspoliitika töö jätkamine ka pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ja et tõukefondid on aluseks äh, äh, konkurentsivõime säilitamisel piirkondades ning töökohtade tagamisel alguses, kui me oma tööd siin parlamendis alustasime, polnud see veel päris kindel ja me polnud kindlad, kas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jätkatakse ühtekuuluvuspoliitika ja tõukefondidega. nii et ma arvan, et selles mõttes me tegelikult oleme juba esimese läbimurde saavutanud. samal ajal on aga mul palve riiklike parlamentide esindajatele te võiksite oma mõjutusvõimalusi valitsustele kasutada ja ka oma valitsusi üles kutsuda läbirääkimisi nõukogus e, kiirendama, sest praegusel hetkel oleme kuulnud, et parlament on oma otsused vastu võtnud äh, komisjon on ammu avaldanud oma ettepaneku, kuid me ikka veel ei tea, mida arvab nõukogu nendes küsimustes, mis siin on tõstatatud ühtekuuluvuspoliitika ja tõukefondide raames aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. samal ajal on meil terve rida kõrgeid esindajaid äh, valitsustest, kes on öelnud, et kasu- ja stabiilsuspakt äh, kärp-, on tähtis ja et kärbetest üksi ei piisa selleks, et majanduskasvu tagada ja töökohti luua. ja samal ajal, kui küsiti, et äh, kust soovivad äh, valitsused oma tööd alustada, siis nad tõid ka alati välja tõukefondid nii et kui need tõukefondid on nii tähtsad, siis ma arvan, et äh, oleks vaja ka selles küsimuses nüüd võimalikult kiiresti edasi minna. nüüd see, mida ütles äh, Saksamaa kolleeg, äh, kes oli ilmselgelt pärit Baierimaalt ja nõudis, et me veelgi rohkem kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid tulevases toetuspoliitikas äh, eesmärgiks seaksime, siis ma võiksin teile öelda, et äh, tõukefondide vahendite kasutamisel puhul peaksid siiski maapiirkondade areng olema väga tähtis. seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu rahvastikust elab linnades, seal luuakse majanduskasvu ja ainult seal on võimalik kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidest kinni pidada. jätkusuutlik areng, sotsiaalne kaasatus, innovatsioonide toetamine linnades peetakse nendest eesmärkidest kinni ja nüüd on viimane aeg, et äh, linnad ja linnapiirkonnad ka tõesti regionaalpoliitikas ja struktuuripoliitikas ja tõukefondide poliitikas oma rolli mängima hakkaksid. ja veel tahtsin öelda, et maapiirkonnad praegu lõikavad juba väga palju kasu Euroopa Liidu eelarvest, nelikümmend protsenti eh, ühisest põllumajanduspoliitikast, sammastes üks ja kaks on eh, see, mis läheb eh, maapiirkondade arengule ja me ei tohiks seda unustada. tervitan ka kõiki neid avaldusi, mis tõid välja selle, et meil on vaja parandada piirideülest koostööd. Euroopa Parlament on nõudnud ka just nüüd, et läbirääkimistel vahendid piiriüleseks koostööks äh, tõstetaks seitsme protsendini ja et äh, menetlusi lihtsustataks. sellepärast, et äärealadelt algab Euroopa kokkukasvamine ja kõik algatused, äh, mis seal toimuvad, on ära teeninud ka meie toetuse kuna mina olen raportöör Euroopa territoriaalse koostöö liidu osas, siis ma tahaksin veel kord välja tuua need erinevad äh, laiendatud võimalused, mis meil on kasutada tänu sellele uuele määrusele, mida välja töötatakse territoriaalse koostöö osas. mitte ainult äh, koostöö osas Euroopa Liidu siseselt, vaid koostöös kolmandate riikidega, ehk siis koostööga, mis toimub Euroopa Liidu äärealadel ja peale selle tuleb meil kasutada veel ka teisi vahendeid, nagu näiteks naabruspoliitika ja liitumiseelne abi, neid vahendeid tuleks kasutada ka seal, kus nende kasutamine on mõistlik, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg Zeller! komisjoni esindajale härra Martinile annaksin nüüd sõna, ta on terve rea Äh, märkusi siin kirja pannud ja ma arvan, et ta tõesti tundis, et ka tema poole pöörduti konkreetselt ja ta hakkab nüüd vastama. suur tänu! tegemist on olnud väga rika ja huvitava aruteluga täna hommikul. väga hea meel on olnud kuulata ka äh, sõnumeid otse rahvusparlamentide esindajatelt, äh, mis just neile muret teeb Äh, volinik Haan, äh, Haanile koostame me ka raporti äh, täna hommikul toimunust, sest kahjuks ta ei saanud siia jääda. üldiselt on avaldatud laialdast tuge poliitikale ja rahastamispõhimõtetele nagu volinik Haan ütles, siis tegemist on ühe olulisema investeerimispoliitikaga Euroopa Liitu, liidu kontekstis väga palju räägiti sellest, mil viisil seda saavutada ja, ja suur osa sellest puudutab äh, tõhusust, see oli ka osa komisjoni ettepanekust, selleks, et äh, poliitika oleks tõhusam. kõigepealt äh, see seos Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. laialdaselt on tunnustatud, et see on täiesti õigustatud ja vajalik selleks, et tagada, et Euroopa Liidu rahastamisvahendeid lähevad Euroopa Liidu prioriteetidele. ja see strateegia on pigem täielikus kooskõlas selleks, et pöörata tähelepanu piirkondade vajadusse ja ühtekuuluvuspoliitika rollile üldiselt, sealhulgas ka solidaarsuse valdkonnale. täna on viidatud temaatilisele kontsentratsioonile ning äh, tasakaalule selle ja paindlikkuse vahel sel määral, et piirkondadel oleks võimalus otsustada ja ümber suunata vahendeid. volinik Haan on öelnud, et meil on vaja nii-öelda keskenduda, aga samas säilitada paindlikkus. kui me siinkohal räägime kontsentreeritusest, siis äh, tähendab see nii-öelda kõrgemal tasandil prioriteete, kui me vaatame Euroopa Regionaalarengu Fondi, siis äh, komisjoni eesmärk on suunata see teadusse, innovatsiooni, VKE-de toetuseks ja energiatõhususe toetuseks. ja see ei puuduta kogu rahastust aga, aga kaheksakümmend protsenti rohkem arenenud ja ja vähem teistes piirkondades, ehk siis see paindlikkus on sinna sisse juba kirjutatud ja nende laiemate eesmärkide raames on äh, piirkondadel võimalik äh, detailsemalt seda raha kasutamist korraldada. eesmärkide valik on loomulikult seotud äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja komisjon või volinik on viidanud sellele nii-öelda nimekirjale ehk siis, kui meil on üksteist äh, eesmärgi, siis liikmesriigid saavad sealt hulgast äh, valida kolm või neli eesmärki, millele nad keskenduvad. ja see on juba sellesse üldisesse lahe, lähenemisse sisse kirjutatud. et mõningane valik on vaja juba enne teha selleks, et äh, saavutada mm, planeeritud eesmärgid. lühidalt see, mis puudutab partnerlusleppeid ja partnerluspõhimõtteid partnerlusleppe põhimõte on äh, omavahel kokku viia altpoolt, ülalt alla ja alt üles äh, liikuvad lähenemised. ehk siis te, äh, see, tegemist ei ole sellise järk-järgulise lähenemisega, kõigepealt on partnerlus ja seejärel tegevuskavad. meie leiame, et äh, Äh, nende programmide või kavade koostamine ja partnerluslepete toimimine toimub ühel hetkel. liiga teoreetiline oleks alustada ülevalt poolt ja, ja minna ja otsustada, mis siis konkreetsetes tegevuskavades aset leiab, see peab kõik toimuma üheaegselt, partnerluslepe on kogu selle kajastus, mida on ette nähtud või planeeritud äh, nende kavade tegemisel tegemist on konsolideeritud lähenemisega ja samuti ajagraafik, me ei saaks kõigepealt ähm, läbi arutada partnerlusleppeid ja heakskiidu korral edasi minna äh, kavade läbirääkimiseni. praktiliselt äh, ei, on tegemist sellise üheaegse ähm, protsessiga läbi partnerlusleppe on meil võimalik äh, partnerluspõhimõtted koostada, mis omakorda käivitab selle mehhanismi, mis võimaldab erinevatel partneritel oma rolli täita ja me mõistame, et me peame siin vahet tegema sõltuvalt äh, liikmesriigi asutuste korraldusest valitud piirkondlikud esindajad ja teised huvirühmad peavad olema esindatud ja see on üks põhjus, miks me leiame, et käitumisjuhend on väga oluline, sest see annab meile võimaluse paika panna erinevate osapoolte rollid. ning partnerite roll on siis see viis, kuidas saab tagada seda, et tegemist on õiguspärase lähenemisega kogu protsessi. üks osa puudutab ka tingimuslikkust Äh, läbi selle on võimalik tagada ka poliitika tõhusus. Ähm, ja kõik ei toetanud seda. Need eelhindamise tingimuslikud, see, et kulutused lähevad õigesse kohta, on minu arvates laiemalt vastuvõetav. osad neist, kes sõna võtsid, ütlesid, et tähtis on see, et kõik ei muutuks juba algusest peale liiga keeruliseks eesmärgid äh, peavad olema olemas selleks, et investeeringuid äh, saavutada ja loomulikult volinik toetab seda ja meie üritame oma rolli täita. mis puudutab makromajanduslikku tingimuslikkust, siis peale esialgset äh, negatiivset suhtumist läks arutelu pigem üle sellisele laiemale mõistmisele, et ühtekuuluvuspoliitika ei saa olla kuidagi eraldatud majandusjuhtimise korraldamisest, mille üle hetkel samuti läbi räägitakse, mida äh, koostatakse. väga oluline on siinkohal rõhutada, et tegemist ei ole liikmesriikide karistamisega, kelle, nende puhul, kelle, kes on sattunud majandusraskustesse, ja kellel on eelarve puudujääk, pigem vastupidi, komisjoni ettepanekus on juba sees kaasrahastamise suurendamine äh, vastavates riikides. kui aga liikmesriik ei äh, suuda soovitusi ellu viia vastavalt majandusjuhtimise põhimõtetele süstemaatiliselt, siis tingimuslikkus äh, tuleb mäng, siis tuleb tingimuslikkus mängu Äh, tugi nendele liikmesriikidele, kes seda vajavad, on, on olemas, aga samas on vaja äh, ka see, et paigas oleks äh, meetmed selleks, kui liikmesriik oma kohustusi ei täida. ma arvan, et sellega oleme katnud põhiteemad. veel kord suur tänu väga huvitavate tõstatatud teemade eest! ja herzlichen Dank! suur tänu! härra Martin. sellega oleme me jõudnud oma ürituse lõpusirgele. ma tahaksin proua Hüübneri nimel teid kõiki tänada osavõtmise eest. suur tänu väärtuslike sõnavõttude eest, mille puhul me just Euroopa Parlamendi vaatenurgast väga palju õppisime väga hea oli teie käest otse kõiki neid mõtteid kuulda. ma arvan, et see oli seekord eriti tähtis, kuna esimest korda Euroopa Parlament on ka otseselt seadusloomesse kaasatud. me oleme nõukoguga võrdsel tasandil kaasotsustajana ja Euroopa Parlament on juba tegelikult äh, esimest korda äh, saanud oma suuri edusamme näidata, kui ma mõtlen territoriaalse koostöö peale, siis komisjon tuli teil, meile osaliselt vastu kolme koma viie protsendiga, meie soovime nüüd seitset protsenti vahendeid ja ma tahaksin teile meenutada, et Euroopa Parlament ei soovi neid vahendeid mingiteks väikeste suvaliste projektide, tavaliste projektide jaoks, vaid me soovime rohkem vahendeid äärealadele selleks, et seal üles ehitataks taristut. sest siiamaani äärealade taristud ei ole olnud prioriteetide hulgas. nii et see on üks küsimus, mille üle tuleb meil läbirääkimisi pidada me oleme rääkinud tervest reast küsimustest, täna kolleeg rääkis siin Euroopa ühendamise rahastust äh, Äh, turvavõrgustikust räägiti veel sellest äh, vahekategooriast, mida soovitakse sisse viia. see tüliõun ei ole minu arvates veel lahendust leidnud. meie Euroopa Parlamendis oleme küll oma seisukoha öelnud, kuid äh, ka siin parlamendis on näha veel väga suurt lõhet erinevate arvamuste vahel komisjoni uue äh, ettepaneku üle. ja mis puudutab nüüd neid uusi mõtteid, mida teatud valitsusjuhid on esitlenud, ehk et meil peaks olema mingi uus euroala toetamine, eriti just äh, struktuuripoliitikas, ehk et meil oleks uued toetusmeetmed ainult euroala jaoks, siis tuleks endalt küsida, et kuidas seda ühendada selle praeguse struktuuripoliitikaga, mis siiamaani on olnud väga kaasav ja mis on alati seadnud endale eesmärgiks kogu Euroopale kurssi anda ja kogu Euroopat edukaks muuta. nii et ma tõesti küsin endalt, kuidas võib selline lähenemine olla järjepidev, eriti kui ma mõtlen, et ka Saksamaa valitsus oli kaasatud sellesse ettepanekusse. ma ei taha nüüd seda siin küll otsesõnu kritiseerida, kuid ma arvan, et me siiski peaksime mõtlema, kuidas kogu Euroopat ühendada see on küsimus, mille üle tuleb meile arutelusid pidada järgnevatel nädalatel, kuudel ja lõpetuseks tahtsin teile veel öelda, et siin ukse ees on meid ootamas ka väike kokteili vastuvõtt. suur tänu kõigile osavõtjatele! Very good. So, now we have the cocktail. As it always is. Yes, yes. Yeah? A cocktail, yeah. yeah. Five minutes.